Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich bei uns im Daamid ja härrad, lubage tervitada teid Euroopa Parlamendis. meie pärastlõunasel konverentsil, mille peamiseks teemaks on siis pikaajalised investeeringud Euroopa majandusse. enne aga, kui läheme äh, päevakorra juurde otseselt, tahaksin äh, öelda üht. ja ilmselt äh, räägin seda kõigi nimel. et meid on sügavalt liigutanud äh, see, mis on toimunud Jaapanis hirmulugudest kuuleme ikka ja jälle, kui oleme jõudnud juba mõelda, et no see oli nüüd kõige hullem, jõuab meieni jällegi mingi muu uudis ja tundub, et nende jubeduste jada ainult jätkub. ning ma arvan, et kohane oleks praegu pidada minutiline leinaseisak Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Suur tänu. Ich begrüße heute zunächst einmal die Vertreter der nationalen Parlamente. nüüd aga lubage tervitada siin ähm, rahvusparlamentide esindajaid. mitte just väga tihti ei ole meil võimalust kohtuda liikmesriikide parlamentide esindajatega Euroopa Parlamendis ja seega on mul väga hea meel, et te nii rohkearvuliselt äh, olete kohale tulnud. kaheksateist liikmesriiki on esindatud tänasel kohtumisel, mõned liikmesriigid on saatnud esindajaid nii parlamentide alam- kui ka ülemkodadest ja suur tänu ka nende vastuste eest, mida te olete saatnud meie poolt lähetatud küsitlusele. paljud nendest küsimustest leidsid ka vastuse teie poolt Euroopa Parlamendi finantsmajandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon on koos istunud pea terve aas-, üle aasta juba, tulime kokku kahe tuhande üheksandal aastal ja, ja kõigepealt esimene mandaat puudutas kriisi põhjuste väljaselgitamist ja võimalike lahenduste leidmist. ma ei tahaks laskuda siin täna küll kõikidesse detailidesse, kuid keskenduksin siiski mõnele nendest. esmalt äh, me märkisime, et Euroopa Liit on tõsisel teelahkmel ja kui me ei vali seekord õiget teed, siis ilmselt äh, ei suuda me paari aasta pärast isegi säilitada status quo'd ja kindlasti mitte ei oleks siis võimalik äh, progress ja edasiminek teiseks nentisime seda, et Euroopa Liit peab väga aktiivselt osalema rahvusvahelisel areenil, seda kas siis G kahekümne Maailmapanga või ÜRO erikomisjonide raames. peame tegema tõsist koostööd ja esindama eh, ühtseid seisukohti ja läbi ühe inimese ja see tähendab seda, et meil on vaja tugevat komisjoni ja, ja tugevat volinikku, kes sellega tegeleb see oleks täielik muutus sellele, mida me näeme toimumas täna, kus sõlmitakse kahepoolseid riikidevahelisi kokkuleppeid, kus väga palju otsuseid võetakse ilma igasuguse Euroopa Parlamendi poolse järelevalveta ning paljud liikmesriikide parlamendid äh, saavad oma arvamust avaldada ainult pärast äh, kokkulepete sõlmimist ja seega on meie meelest määrava tähtsusega see, et kui Euroopa liit eh, soovib konkurentsivõimeline olla maailma tasandil, tulevad ka otsused teha konkurentsivõimeliselt ja tegema seega asju piiriüleselt eh, üheskoos, eh, toetades sünergiaid, eriti valdkondades, kus liikmesriigid üksi ei saa midagi ära teha, näiteks nagu logistika, transpordisektor ja nii edasi. taolised investeeringud infrastruktuuridesse Neid võib rahastada näiteks eurovõlakirjadest, eh, projektivõlakirjade läbi ja kindlasti härra Maistad sellest räägib natukene täpsemalt. ja samuti eh, sai selgeks see, et eh, väikeettevõtlussektor, mis on ometigi Euroopa majanduse selgrooks, saaks suuremat toestust, areneks kiiremini, et, et nad jääksid Euroopa majanduse selgrooks. ei piisa sellest äh, kui äh, me muidugi teeme suuri sõnu, vaid sõnadele peavad järgnema ka teod. me oleme jõudnud äh, siis dialoogi tipppunkti rahvusparlamentide esindajatega, see dialoog on kestnud tegelikult juba kuid, kuid täna on tõesti teid siin väga palju ja see on väga teretulnud. meie omalt poolt äh, oleme ürit-, oleme seadnud endale eesmärgiks kaardistada seda, mis toimub liikmesriikides. oleme teinud tööd koos keskpankadega, kuuendal jaanuaril näiteks olime Prahas, aga oleme olnud Portugalis, Hispaanias, järgmisel nädalal kohtume Ateenas selleks, et tõesti saada siis aimu sellest, mis tegelikult liikmesriikides toimub. tänane konverents on aga jaotatud kahte ossa. esimene osa keskendub äh, vajalikele pikaajalistele investeeringutele, mis peaksid tagama majanduskasvu ja tööhõive. me teame seda, et kui majanduskasvu ja töökohti me ei suuda tagada, siis sellest kriisist me välja ei tule. ja mitte kindlasti ka meie võlakoorem ei vähene ja see on ometigi määrava tähtsusega. teine osa aga tänasest pärastlõunast äh, on pühendatud äh, aruteludele selles osas, et, et mida me saaksime ära teha Euroopa prioriteetsete eesmärkide osas, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärgid täpsemalt. me teame ja oleme saanud väga valusa õppetunni, et Lissaboni nii-öelda strateegia esimene faas pidi Euroopa Liidust kujundama kõige kiiremalt kasvama teadmistel põhineva ühiskonna maailmas, nagu me teame, see, meid ei saatnud edu selles ettevõtmises. meie esimene peakõneleja Toomas Miro, kes istub siin minu kõrval, on Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga president, on kaks ja pool aastat seda ametit pidanud ning eh, just nimelt eh, viimase kahe ja poole aasta jooksul on pank väga dünaamiliselt edasi arenenud, loomulikult on ka, ka nende tegevuse juhtijaks olnud mõneti majanduskriis aga need summad, mille pank on krediidina välja andnud, on jõudnud täna äh, panga ajaloo kõige kõrgemale tasemele. üle üheksa triljoni euro on pank välja andnud enne kui härra Miro aga võttis üle Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga juhtimise, töötas ta Saksamaal rahandusministeeriumis ja arvestades tema tänast äh, Ehm, ametikohta on oluline tema eluloo kirjelduses ka see, et ta ei ole mitte töötanud ainult äh, pangandussektoris, äh, riigisektoris, vaid ka erasektoris, nii et kuulame huviga, millest, mida tal on täna öelda. aga veel tehnilistest poolest, äh, pärast seda avakõnet saab oma seisukoha välja öelda ka Troika ehk teisisõnu siis Euroopa äh, nõukogu äh, endine, praegune ja tulevane eesistuja ehk teisisõnu siis äh, see, et kolm järjestikku eesistujat panevad kokku ühtse mm, äh, kava eesistumisaegadeks ja pärast seda saavad sõna rahvusparlamenti saadikud ja nii edasi, aga kõigepealt siis enne pik-, pikemalt viivitamata härra Mirov. aitäh lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh, et olete mind siia kutsunud. aitäh ka selle sissejuhatuse eest ja minu jaoks on väga hea see tänane võimalus vahetada mõtteid teiega, kes te esindate Euroopa kodanikke nii Euroopa kui riiklikul tasandil mul on väga hea meel, et koos minuga esineb täna ka auväärne kolleeg president Meistat. nagu te teate, kirjutasime me just hiljuti alla väga põhjalikule koostöölepingule kus komisjon on kolmandaks osapooleks. lugupeetud härra esimees, ma tervitan asjaolu, et te olete pühendanud meie väärtuslikku ühist aega selleks, et me saaksime lahendada ühte meie aja kõige suurematest väljakutsetest. kuidas puhuda uuesti eluvaim sisse reaalmajandusele, sest reaalmajandus on äh, kasvumootoriks Te teate, et eelmisel aastal majanduskasv tekkis uuesti ning äh, Euroopa Liidu keskmiseks näitajaks oli äh, üks koma kaheksa protsenti ja me loodame seda alal hoida ka aastaks kaks tuhat kakskümmend. kuid äh, sellest hoolimata on Eurotsooni riikidel ka probleeme, erinevad fiskaalsed väljakutsed, kuid äh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on äh, majanduskasv ennekõike sõltuv sellest, millised on arengud rohkem arenenud äh, majandusega riikides äh, ning see sõltub muidugi ka tooraine hindadest. aga tegelikult on meie murel veelgi sügavam põhjus. me tunneme teatud ebamugavust sellepärast, et kõiki selle kriisi valupunkte pole äh, veel tegelikult äh, isegi läbi mõeldud. me mõistame, et kriisi tipphetkel ei olnudki selline analüüs võimalik, kuid äh, lähitulevikus tuleb meil kindlasti välja töötada parem kasvumudel. ja minu jaoks on kõige olulisemad kolm valdkonda. kõigepealt tugevdada reaalmajandust. Euroopa peab äh, suutma taaselustada oma pika traditsiooni äh, kõrge kvaliteediliste toodete tootmisel. meie majandused ei saa sõltuda ainult äh, finantssektorist, ehitusest ja te teenustest. Euroopa peab suutma areneda ka tehnoloogiliselt ja me peame tegema suuri investeeringuid hästi haritud äh, inimressurssi, hästi haritud töötajaskonda. sest äh, just äh, nemad on tugevaks nurgakiviks meie ettevõtetele ja hea tugev ettevõtlussektor aitab kaasa majanduskasvule ning loob ka uusi töökohti. see aga nõuab seda, et erinevad liikmesriigid äh, viiksid läbi vajalikke muudatusi ning et äh, Euroopa tasand ja rahvusvaheline tasand rohkem pingutaksid. mitmetel idapoolsetel Euroopa Liidu liikmesriikidel on äh, pooleliolevad reformid, sealhulgas privatiseerimine ning ärikeskkonna parandamine, mis võiks tugevdada konkurentsivõimet ning anda öö, uut öö, energiat ka erasektorisse ja erasektori kasvu kuid tuleb tunnistada, et see kõik käib ka mõnede läänepoolsete liikmesriikide kohta. lisaks sellele tuleb edasi töötada ühisturuga, nii et saaks ära kasutada liikmesriikide konkurentsieeliseid, võttes arvesse majandusliku integratsiooni edasiarenemist. endiselt on jäänud lahendamata teatud probleeme, mis on võib-olla esmapilgul väikesed, kuid samas väga tähtsad ja ma toon kolm näidet kõigepealt Euroopa Liidu teenuste direktiiv annab endiselt erandi väga mitmetele teenustele, mida samas äh, võiks allutada suuremale konkurentsile, sest nad saaksid sellest kasu ning äh, samuti saaksid nad kasu suuremast valikuvõimalusest vastavalt harmoneeritud regu-, regulatiivsele raamistikule. kuid tuleb tunnistada, et äh, praegu oleme ühisturust, tõelisest ühisturust ikka veel kaugel. teiseks oleks vaja vastastikust haridus- ja kutsealaste diplomite tunnustamist praegu seda piisavalt ei ole ja see piirab ka inimeste liikuvust ning kolmandaks on Ida-Euroopas veel väga palju ettevõtteid, mis ei suuda täita Euroopa Liidu standardeid. mõnikord on nendes riikides ka riigiasutustel probleeme nende standardite täitmisega. kui me leiame õiged stiimulid näiteks innovatiivse maksusüsteemi, mis ähm, on soodus neile, kes loovad uusi töökohti ja kahjulik neile, kes kahjustavad keskkonda, siis on meil kindlasti võimalik luua õiged tingimused äh, uueks äh, innovatiivseks tootlikkuseks. teiseks peame mõtlema sellele, kuidas ümber kujundada finantssektor. üks praeguse kriisi tagajärgi on äh, kindlasti see, et töötatakse välja uued määrused ja uued juhised finantssektori tugevdamiseks. Basel kolm tugevdab kapitalinõudeid, suurendab kapitalinõudeid ning aitab tulevikus kasutada meetmeid, millega piiratakse arutut riskide võtmist. ja loomulikult on sellised sammud teretulnud. idapoolsetes Euroopa Liidu liikmesriikides tähendab finantssüsteemide tugevdamine ka seda, et suudetakse õppida nendest valusatest kogemustest, mida tõi kaasa äh, liigne sõltuvus väliskapitalist. see äh, tähendab seda, et need riigid peavad äh, läbi viima vajalikud reformid selleks, et nad võiksid ühel päeval kuuluda Eurotsooni. Need aga, kes ei suuda liituda Eurotsooniga oma puudujääkide tõttu või ei tahagi kuuluda Eurotsooni, peavad äh, välja töötama oma äh, kohaliku valuuta reeglite põhise turu. samas tuleb tagada, et finantssektor oleks tulevikus taaskord reaalmajanduse äh, teenija rollis, mitte mingisugune omaette seisev süsteem, mis on asi iseeneses, eesmärk iseeneses endiselt ei ole lahendatud äh, probleemi, mis seisneb selles, et liiga suurtel asutustel ei lubata pankrotistuda, sest seda peetakse ohtlikuks. meil on vaja tugevamat reguleeritust ja paremat järelevalvet, äh, see tugevdab turudistsipliini. vaja on ka rohkem ja paremat äh, kapitali selleks, et süsteem oleks vastupidavam ja selleks, et tagada, et reaalmajandusel ja reaalmajanduses toimivatel ettevõtetel oleks piisav ligipääs rahastusele kolmandaks tuleb majandus muuta rohelisemaks. Euroopa majandus on väljumas kriisist ning ähm, nüüd töötatakse uuesti välja erinevaid innovatiivseid tooteid, mille abil tuleks kindlasti lahendada ka keskkonnaprobleeme. majanduskriisi tõttu on keskkonnaalane ja kliimamuutusi puudutav debatt jäänud tahaplaanile, kuid seda tuleb jätkata, sest probleemid on lahendamata ning eh, nagu me oleme mitmete Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga valdkonna projektide puhul näinud, on see probleem üsnagi ulatuslik, sest uued tehnoloogiad on kallid, kuid eh, nende kasutuselevõtt on kasulik, sest aitab tõsta tootlikkust ja kokkuvõttes on uued tehnoloogiad kindlasti kulutõhusad. selliste uute toodete abil õnnestub kindlasti leevendada kliimamuutuste äh, Äh, negatiivset mõju ja kui me neid kasutusele ei võta, siis lisaks kliimamuutuste probleemile on selge, et meil puudub ka konkurentsieelis. on aga selge, et selliste toodete jaoks on vaja investeeringuid. ja me peame endalt küsima, kuidas me saame need investeeringud teha, võttes arvesse pikka äh, kärpeajastut, mis meil praegu kriisi tõttu on. võib-olla võib äh, meie panga kogemus teile anda mõned näpunäited see, mida meie Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangas praegu teeme, seisneb ennekõike selles, et me mobiliseerime erasektori raha, eh, tegemaks investeeringuid oma regioonis eh, väga erinevates eh, valdkondades. näiteks toetasime me Volkswagenit, kes laiendas tootmist Venemaale ja samal ajal on meil ka selline Poola ettevõte nagu Barlinek, mis on laudpõrandate tootja ja soovib oma tegevust laiendada Ukrainasse. miks on meie pank investorite jaoks nii atraktiivne? meil on piisavalt raha ja me oleme nõus seda ka välja laenama, sealjuures mitte eralaenuettevõtetega konkureerides, vaid alles siis, kui mingit muud rahastusallikat ei ole võimalik luua, ei ole võimalik leida. me jagame riski oma äripartneritega ja võtame eh, selle riski ka oma raamatupidamisse meie ajalugu, meie minevik näitab, et me oleme investeeringutesse suhtunud vastutustundlikult, et me võtame ainult vastutustundlikke riske ja et meie finantseerimispõhimõtted on konservatiivsed. minevikus on meile isegi öeldud, et me oleme igavad. muidugi on meil ka väga ambitsioonikaid projekte, aga me võtame nendes, nendes, need projektid võtame me alles siis, kui oleme riske piisavalt analüüsinud ja riskid peavad olema samuti vastutustundlikud, võimaldama luua uusi töökohti ja äh, saavutada majanduskasvu reaalmajanduses. see äh, suhtumine on meil võimaldanud finantskriisis ellu jääda ja me loodame, et see lähenemisviis toimib hästi ka Egiptuses ja mujal Põhja-Aafrikas vastavalt meie investorite soovidele. ma ei kavatse muidugi väita, et kolmekordse A-reitingu mudel et äh, selline mudel, mis kuulub kuuekümne ühele valitsusele ja lisaks Euroopa Liidule ja Euroopa Investeerimispangale, võiks olla finantssektori üldiseks mudeliks, millest kõik peavad lähtuma. kuid ähm, meie panga lähenemine majanduslikele arengutele on siiski õppetunniks kõigile ja ma usun, et erinevad valitsused ja muud institutsioonid, äh, kellele on riiklikud eesmärgid tähtsad, võiksid äh, meie, meie eeskujust midagi õppida ja see eeskuju seisneb selles, et kuigi avalikul sektoril on järjest vähem ressursse, on neid siiski võimalik eh, kasutada edukalt eh, koos erasektori vahenditega, nii et eh, täita riigi poliitika eesmärke, avaliku sektori poliitika eesmärke. eesmärgiks on seada erasektorile sellised stiimulid, mille abil erasektor tuleks kaasa nende tegevustega ja kokkuvõttes võidaks sellest kogu majandus. meie oleme oma pangas püüdnud neid avaliku sektori eesmärke täita ja samal ajal teenida ka kasulikku, kasumit. üks koma neli miljardit oleme me seda kasumit ka teeninud. aga lisaks sellele on meie lähenemine majandusele seotud sellega, et me usume, et ähm, erasektorile on kasulik, kui me leiame loomingulisi ja kulutõhusaid äh, lahendusi, et see on kasulik ka erasektorile, palju kasulikum kui see, kui avalik sektor peab äh, oma eesmärke täitma üksinda või isegi erasektoriga konkureerides. ka meie lähenemisviis äh, nõuab loomulikult raha, kuid seda raha kasutatakse väga hoolikalt me maksame pisut rohkem kui viis miljardit eurot oma äh, osakapitalist maksame aastas välja, kuid kokku on meil seda umbes kolmkümmend miljardit eurot. meie koostöö erasektoriga on äh, väga spetsiifiline ja suunatud ennekõike arengule. me kaasrahastame projekte koos erasektori partneritega, kuid samas investeerime raha ka erasektori projektidesse ja meie üldine äh, põhimõte umbes selline ongi. valitsused saavad kasutada erinevaid äh, poliitilisi hoobasid selleks, et äh, mõjutada erasektori tegevuse kasumlikkust. selleks on erinevaid fiskaalseid ja regulatiivseid instrumente roheliste investeeringute valdkonnas on väga heaks näiteks, näiteks süsiniku hind. avalik sektor, poliitikud, õigusloojad, kõigil neil on ähm, meie tänases töös otsustav roll. Teie oma otsustega võite luua uue raamistiku, mis võimaldab ja ka julgustab äh, just vastutustundlikku riskide võtmist ning äh, loob aluse tõhusateks investeerimisotsusteks, mis viivad äh, uue äh, jätkusuutliku majanduskasvu ning mitte katastroofini. suur aitäh! suur tänu, härra Mirov, selle avalduse eest ja sissejuhatuse eest nüüd äh, aga siis äh, on kord käes äh, rahvusparlamentide esindajatel ja Euroopa Parlamendi esindajatel, kuid veel enne seda ütleb härra esimees siiski, et mul on väga hea meel selle üle, et meiega on liitunud veel üks kõrgeauline külaline, härra Jacques Delors on meiega hetk tagasi liitunud, nii et suur tänu, et võtsite meie küllakutse vastu. Monsieur Jacques Delors ist heute Abend unser dinner speaker. härra Jacques Delors äh, on äh, peakõnelejaks meie õhtusöögil täna ja tema on ju see, kes siseturu ülesehitamisse nii palju on panustanud ja suur au meile, et ta on täna meiega liitunud, kuid läheme siis nüüd debati juurde mille härra Mirov on äh, nii hästi sisse juhatanud ja kõigepealt siis äh, sõna äh, troika esindajatele, Ungari minister, siis Belgia minister ja pärast seda saab sõna härra Kleiner, kes esindab Poola eesistujana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 tähistame täna Ungari äh, rahvuspüha, tahaksin tervitada selle nimel kõigi siinviibijaid ning tervitada teid ühtlasi ka Ungari eesistujate poolt Euroopa Nõukogus. kui me tahame ähm, selja taha jätta majanduskriisi, siis tuleb parandada meie konkurentsivõimet, see on esmatähtis selleks, et majanduskasv ähm, saaks hoo sisse ning samuti ka meie riigieelarve tasakaalu ning sellega seoses ka kasvaks tööhõive tahaksin ühte aspekti eriti esile tõsta. maailmas toimuvad praegusel hetkel suured muutused finantsvaldkonnas, nii et ei ole sugugi mitte ükskõik seda, mida Euroopa Liit teeb me paralleelselt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga peame mõtlema selle peale, kuidas me tegutseme tulevikus, ei ole sugugi mitte ükskõik, mida me teeme Euroopa Liidus selle nimel, et võidelda finantskriisi tagajärgede vastu. küsimus on selles, kas me, kriis valitseb meid või meie kriisi. see on põhimõtteline küsimus, nagu härra Mirov ka oma sõnavõtus seda ütles. see, meil on vaja efektiivset majanduspoliitikat, me peame rääkima ühe häälega me peame kõik koos tegutsema. ning Euroopa Liidu poolne tegevus peab meid äh, viima äh, Euroopa Liidu finantsstabiilsuse ning majandusarenguni. samuti on väga oluline, et praeguses olukorras äh, võideldaks kõrge tööpuuduse vastu. samuti on oluline toetada VKE-sid, samuti arendada teadust ja samuti on oluline garanteerida äh, töötajate vaba liikumine. Need, kelle, tuleb aidata neid, kelle, kes töötavad mittekvaliteetsetel töökohtadel, me äh, peame, peame neid aitama ka äh, neile peab, nende aitamiseks peab olema ka vahendid ette nähtud meie eelarves Euroopa Liidu eesistujana on Ungari valmis toetama kõiki neid initsiatiive, mis eh, meie jaoks olulisi eesmärke aitavad täita. samuti toetame kõiki neid initsiatiive, mis on aluseks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, strateegia elluviimist. see tähendab siis energia kulutamise vastu võidelda, kaitsta keskkonda, kaitsta meie veeressursse, see on, küsimus meie jaoks on aina olulisem, sest veepuudus maailmas aina suureneb. samuti on väga tähtis, et eh, patentide kaitsmise süsteem toimiks, et majanduse, et teadusuuringud ja majanduse areng oleks garanteeritud peame välja töötama ka eelarve järgmiseks eh, finantsperioodiks, me peame arvesse võtma selle juures ka regionaalseid küsimusi, põllumajandusabisid, ühtset põllumajanduspoliitikat ning samuti peame garanteerima ka pikas eh, perspektiivis Euroopa Liidu jätkusuutlikku tulevikku. aitäh! ja härra Lüks, palun nüüd. mikrofon kõnelejale, palun. mikro, mikro. Okay. Voilà. nii. Mr Chairman, Mr Miro um,. Uh, härra esimees, härra Mirov, um, suur tänu. Uh, suur tänu nende avasõnade eest, enne kui lähen teema juurde, tahaksin ma öelda, kui palju Belgia toetab uh, viimasel nädalavahetusel äh, vastu võetud otsuseid, tahame toetust avaldada nii härra Borosole ja härra Van Rompuyle ja liikmesriikide juhte, kes võtsid vastu täiesti adekvaatsed otsused selleks, et kaitsta meie majandus- ja sotsiaalmudelit nagu ikka, äh, saavutati suur toetus äh, sellele kõikides rahvusparlamentides, et Euroopal on sotsiaalmajandusliku tuleviku vormimisel oma äh, Äh, mõju ja kõneleja ütleb, et ta läheb üle oma emakeelele hollandi keelele. ja jagaksin oma kõne kahte ossa. esimene osa, kallid kolleegid, meil on poliitiline kohustus tagada see, et surve, mis on tekkinud tänu pangandus- ja majanduskriisile, ei leiaks enam kunagi kordamist maksumaksja on täna see, kes äh, kogu selle kriisi peab kinni maksma ning tuleviku jaoks tuleb tagada see, et äh, kohalikud ja Euroopa poliitika äh, tegijad väldiksid taoliseid, taolisi olukordi. me tahame rõhutada seda, mida on öelnud Euroopa Investeerimispank Belgia parlamendi ees, nimelt et majanduskasv on võimalik ainult sellises reformitud kontekstis, kus pangad, mis on kas täiesti läbi kukkunud või ei suuda osa oma eesmärkidest täita, peaks, ei peaks äh, lootma abi ainult riigisektorist, erasektor peaks ise tulema selliste kriisidega toime. ja Euroopa peaks investeerima sellistesse projektidesse, mis toodavad lisandväärtust, näiteks nagu transpordiküsimused või andmebaaside väljatöötamised teadus- ja arendustegevuses oleme meie huvitatud sellest et, et kolm protsenti RKT-st äh, sellele äh, panustataks, kuid äh, esirinnas peavad olema kindlasti VKE-d. lisaks sellele tuleb pangandussektori jaoks läbi suruda ka Basel kolm reformid, kuid seda kindlasti mitte teha pankade arvelt. me teame seda, et Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond toetavad Eh, kaubandustegevuse toestamist erinevates riikides, kuid eh, loomulikult endiselt on eh, probleem VKE-dega. nii et härra esimees, need olid siis mõned märkused Belgia kui eesistuja poolt. härra Kleiner järgmisena Poolast. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. Suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad. Kõigepealt lubage tänu avaldada härra Mirovile, kes on Euroopa äh, Arengupanga president, ähm, tänu teile selle väga huvitava sissejuhatuse eest ja teie panga töö eest äh, väärite te ka tänu selle töö eest, mida te olete teinud nii Poolas kui ka paljudes teistes Euroopa liikmesriikides. me loodame, et äh, ka tulevikus äh, panustab Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank samaväärselt või miks isegi enam ähm, Euroopa finantsprobleemide lahendamisesse daamid ja härrad, see suur huvi, mida on näidatud üles selle debati vastu, rõhutab kindlasti seda, et me oleme kõik Euroopa tuleviku pärast mures. ma arvan, et kõik mõistavad seda, et vaatamata avalikkuse ees öeldule, on olukord täna järjest enam keerulisem nii finantssektoris, poliitiliselt kui ka majanduses laiemalt, sealhulgas siis ka sotsiaalsetest aspektidest vaadates. tööpuudus suureneb inimesed ei tunne ennast turvaliselt ja see tekitab tõsist meelehärmi. viib see aga radikaalsemate seisukohtade levimiseni edasised kriisid, olgu need siis poliitilised kriisid või näiteks toiduainete kriisid või energiakriis, nõuavad seda, et me rakendaksime hästi läbimõeldud tegevusi. vaatamata sellele on aga väga paljud senised äh, sammud ja meetmed jäänud äh, poolikuks ja ei ole vajaduste kõrgusel. seda kas siis poliitiliste huvide tõttu, mis tihti on kõrgemal kui Euroopa ühishuvid ja äh, lähiajalugu näitab seda, et isegi Eurotsooni juhid äh, ei suuda olla ühtsed, vaatamata paljudele avaldustele ei toesta praegu Lissaboni strateegia sugugi Euroopa positsioone võrreldes kas Ühendriikide, Jaapani või teistega. me peame olema siiski väga enesekriitilised ja peame tunnistama seda, et Euroopa jääb järjest enam ja enam maha. levib skepsis Euroopas ja täiesti selge on muidugi see, et mitte kõik need argumendid ei ole sugugi õigustatud, kuid mõned siiski on. Neid ei saa jätta kahe silma vahele. poliitiliselt tuleb olla pragmaatiline ja võib-olla tõesti tõsiselt kaaluda ka kõige mustemaid stsenaariume. kuid loomulikult rääkida võib palju, kuid ilma tegudeta ei saavuta mitte midagi. Euroopa Liidu institutsioonide osas äh, tuleks kindlasti öelda, et äh, reaktsioon kriisile ei ole olnud piisavalt kiire ja piisavalt tõhus. sellest ei ole piisanud ja loodetavasti väldime me olukorda, kus otsuse langetajad võtavad vastu järjest enam vasturääkivusi tekitavaid otsuseid, mille tagajärgedega peavad siis silmitsi seisma järgnevad põlvkonnad täna oleme silmitsi jälle ühe suure väljakutsega Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia väljaarendamisega ja täiesti õigustatud on küsida, et mida saaksime me teha selleks, et tagada pikaajalised investeeringud, selleks, et tagada majanduskasv ja töökohtade loomine, kui meil ei ole lihtsalt raha selle tegemiseks. raha on ju vaja, piisavalt vaja selleks, et seista vastu tuleviku väljakutsetele. kui me neid oma ressursse hakkame aga piirama ja me ei ole valmis riskima, siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia saavutamine eh, ei ole võimalik. rahvusparlamentide ülesanne on veenda valitsusi selles, et Euroopa Liidu tulevik ja Eurotsooni tulevik sõltuvad Euroopa solidaarsusest. me peame Äh, kuidagi praegu arengus tekkinud puudujäägid täitma ja äh, lootma selle, et Euroopa rong, mis koosneb kahekümne seitsmest vagunist, jääks kindlalt rööbastele. Äh, nüüd saab sõna kolleeg Ivanov Rahvapartei fraktsioonist. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad, suur aitäh! meie kriisikomisjon, nagu härra esimees alguses ka ütles, on viimased poolteist aastat peamiselt äh, rääkinud äh, kriisist ja sellest, millised on selle tagajärjed ja kuidas sellele jätkusuutlikult vastata Euroopa lisandväärtuse abil. ning eeldatakse, et varsti tulevad äh, ka võtmetähtsusega juhtnöörid, Euroopa Liidu koordinatsioon ja kõik muu kriisi võimendas ju ka see, et Euroopa majandused ei olnud piisavalt integreeritud, et puudus ülevaade kulutustest ja eh, strukturaalseid reforme ei olnud piisavalt kiiresti läbi viidud. kuid on selge, et eelarve defitsiiti ei saa üleöö vähendada, selleks on vaja väga tõsiseid meetmeid ja head majanduste koordineerimist ning eh, need sammud ei ole lahendused iseenesest, kuid eh, nad on sammud sellise stabiilsuse poole, mis on meie pikaajalise strateegia eesmärgiks ja mis annab lisandväärtust kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile. me oleme kuulnud palju Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, tööhõivest ja uutest töökohtadest ning majanduskasvust ning vastuseks esinejale ütleksin ka mina, et reaalmajandust tuleb tugevdada ja me peame tugevdama ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet, selleks viime lõpule ühisturu ja realiseerime täielikult uute töökohtade ja majanduskasvu potentsiaali. me oleme alati arvanud, et Euroopa Liidu ühisturg, Euroopa eh, siseturg, eh, mis toimiks ühtselt, eh, on üks tähtsamaid elemente, kuid tänase seisuga tuleb väita, et see on võimalik ainult siis, kui me leiame rohkem innovatiivseid lahendusi ja eh, paremat tehnolo-, tehnoloogilist, eh, paremaid tehnoloogilisi lahendusi. kuna te mitu korda rääkisite Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, siis tahaksin mina öelda, et Eurotsooni välised eh, uued liikmesriigid peaksid saama siiski samasuguseid garantiisid nagu kõik teised liikmesriigid, sest me oleme kõik ühes paadis, meil on ühed prioriteedid, ühesugune tulevik ja meil on vaja ühiselt tagada ühine, ühised väärtused kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks, aitäh! suur aitäh teile. ning äh, ka meie järgmine kõneleja on bulgaarlane, kuid äh, tema, bulgaarlane, kuid ta esindab äh, Bulgaaria parlamenti. suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, meie arvates on mitmeid probleeme, millega tuleb tegeleda. esimene neist on finantsstabiilsus, mis tõenäoliselt on ka kõige olulisem probleem ja teine on toetus majandusele me peame toetama majandust, eriti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes aitavad saavutada majanduskasvu ja täidavad ka neid strateegilisi eesmärke, millega on seotud Euroopa Liidu kaks tuhat kaks, kaks tuhat kakskümmend strateegia. Need probleemid, mida te äh, mainisite, tuleb lahendada, neile tuleb äh, läheneda vajaliku ettevaatusega, ma arvan, et kõik äh, liikmesriigid suudavad seda teha Bulgaarial oli äh, ülemäärane äh, riigieelarve defitsiit aastal kaks tuhat kümme, kuid äh, see külmutati ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on meie riigieelarve defitsiit tõenäoliselt ainult null koma kaks koma viis protsenti. Bulgaarial on oma finantsstabiilsuse pakt, milles on mitmeid tähtsaid faktoreid või elemente. üks neist on avaliku sektori osakaal, mis ei tohiks ületada kolmekümmend seitse protsenti SKT-st, teiseks riigieelarve defitsiit, mis peaks olema paindlik, kuid mitte üle kolme protsendi ja mis peaks tulenema äh, majanduskasvust. seotud äh, majanduskasvuga ning äh, see lagi, mida ma mainisin, on siis kuni kolm protsenti. kolmandaks tähtsaks küsimuseks on maksunduspoliitika. me usume, et see peaks olema jätkusuutlik ja seda ei tohiks kogu aeg muuta, sest eh, pidevad muutused on kahjulikud eh, stabiilsele majanduskasvule. Bulgaaria maksumäärad saavad muutuda vaid siis, kui kaks kolmandikku Rahvusassambleest need muudatused heaks kiidab. me usume, et investorite silmis on Bulgaaria seetõttu stabiilne eh, riik ja et meil õnnestub saavutada pikaajalised eesmärgid majanduskasvu ja tööhõive osas. selleks, et äh, saavutada finantsstabiilsus ja toetada majandust tervikuna, eriti VKE-sid, selleks on meie arvates vaja, et kõigepealt Euroopa Liit äh, saavutaks parema äh, majanduskasvu ja tööhõive. aitäh! nüüd äh, Tšehhi Vabariigi esindaja. A v první řadě bych chtěl poznamenat, že za deset let... Suur tänu ja kõigepealt lubage mul öelda nii palju, et äh, pärast äh, kümmet aastat ametisolekut ja pärast piki arutelu Euroopa Komisjonide esindajatega paljudes rahvusparlamentides äh, tuleb tunnistada seda, et härra Klintsi poolt juhitud ja härra Karese poolt juhitud komisjonid olid alati alati kõige kõrgetasemelisemad. ja nende eesmärgiks oliti äh, rääkida väga põhjalikult äh, defitsiidi vähendamisest ja nii edasi ma tahaksin äh, teid tänada kõige tehtud töö eest, te olete käinud väga paljudes parlamentides ja loodetavasti need visiidid nüüd kriisikomisjoni äh, raames ka jätkuvad. Äh, Karl Suure sild on teatavasti Prahas ja selle, see sild on äh, elanud üle ajaloos väga palju hetki, selliseid, äh, kus teda on tabanud kas loodusõnnetused või üleujutused, millega sild ära puhuti ja äh, silla ülesehitamine omal ajal läks ainult mõned aastad ja loodetavasti läheb ka Euroopas nii, et me saame alati tulla ilusti välja sellistest kriisidest, vaatamata sellele, mis iganes meid ka ei taba. tänu teie tööle on teil nüüd ka täiesti selgelt ees Tšehhi senati seisukohad, kuid ma tahaksin ainult nii palju öelda, et me oleme rääkinud mitu korda juba ka täna, aga ka varem solidaarsusest. solidaarsus on aga väga eriline väärtus, see on täiesti asendamatu väärtus aegadel, mil inimestel on millestki vajaka, kuid ma äh, siiski kutsuksin ettevaatlikkusele. ärgem laskem sellisest, äh, ärgem laskem solidaarsusest kujuneda ideoloogiat ärgem, äh, laskem tekkida olukorral, kus solidaarsus tähendab äh, teiste abi ootamist ainult. suur tänu! Äh, suur tänu, järgmisena saab sõna proua Liisa Jaakonsaari suur tänu, härra esimees. mina olen parlamendi kriisikomisjoni liige ja ütleksin nii palju, et ega kriis ei ole täna sugugi veel läbi ja eelmise nädala tippkohtumine andis meile võib-olla natukene lisaaega. täna ta tuleb selle eest Portugali valitsust, kes kogu seda asja lahti harutama hakkas. nimelt Portugali valitsuse enda väga karmid sammud oma koduriigis on pannud piiri kriisi levikule vähemalt hetkel ja seda öö, äh, lähenemist tuleb toetada ja härra Mirovi sõnades on tõsi, tõde sees, et me peame oma panga ja finantssektori viima nii kaugele, et nad hakkavad siiski teenima reel, reaalmajandust. ja tõesti, küsimus tekib, kas me oleme midagi õppinud kogu sellest kriisist. osaliselt jah, selles mõttes, et uued taluvustestid on välja kujundatud pankade jaoks ja kindlasti on nad senisest tõhusamad, sellepärast et varasemad taluvustestide vormid olidki nii ebaedukad, sellepärast et meil ei olnud tegelikult mitte mingisugust võimalust Euroopa poolt mõjutada neid taluvusteste ja selliseid et millised nad välja näevad. selle eest vastutas ainult liikmesriik, aga mõned õppetunnid on äh, läinud meist mööda. Äh, härra esimees Klints on mitu korda öelnud, et need äh, valed eesmärgid, tohutud boonused, mis välja maksti, need on kõik tänapäevased, mitte midagi ei ole muutunud selles osas, neid makstakse endiselt välja ja tänane ühiskohtumine on minu jaoks väga-väga oluline. just nimelt sellepärast, et me saaksime rahvusparlamentides kinnitada, et probleem ei seisne mitte Euroopa Liidus, vaid Euroopa Liit annab hoopis vastuseid Euroopa tänane poliitiline trend on see, et euroskepsis ja kõhklused ainult levivad, rahvuslikus natsionalism levib ja see on kõige suurem oht, mis meie ees seisab. see on see oht, mis meie otsustuslangetusvõimalusi kindlasti kõige rohkem piirab. me peame väga kiiresti tegema öö, otsuseid ja nii rahvusparlamentidel kui ka Euroopa Parlamendil on üks väga selge öö, Äh, kohustus. tagada see, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat võetaks tõsiselt, et need eesmärgid täidetaks. ja veel üks küsimus, mis on väga oluline ja millele äh, paljud rahvusparlamendid minu suureks rõõmuks ka viitasid oma küsitlustes, et me peaksime äh, tõesti panustama finantstehingute maksu äh, Eh, elluviimise nimel, see oleks üks võimalus, kuidas me saaksime finantsturgude ja reaalmajanduse vahele sideme luua. ning eh, finantstehingumaks, eh, mille osas parlament juba kaks korda on langetanud positiivse otsuse, viimane kord hääletasime siis Anni Podimata ar-, raporti osas Strasbourgis eelmisel nädalal see on kindlasti asi, mis meid viib kaugemale. härra esimees sekkub ja ütleb, et kõneaeg on läbi, proua Jaakonsaar ütleb, et paar sõna veel tehingumaksust peaks tõusetuma Euroopale omavahendeid ja see on väga teretulnud samm, see on oluline, suur tänu ja tõesti mõned sekundid varastasin teie ajast. Äh, ma pöördun nüüd Austria parlamendi saadiku poole. suur aitäh! suur aitäh! ma tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida härra Miirov alguses ütles. on selge, et äh, meil on äh, olemas turud ja on olemas ka reaalmajandus, mida toetada ja seda ei tohiks unustada. tegemist ei ole ju olukorraga, mis on hiljuti tekkinud, see on juba ammu olemas. aga tähtis on mõelda sellele, kuidas me lahendame reaalmajandusega seonduvad probleemid. juhul, kui me neid ei lahenda, ei ole võimalik ka jätkusuutlik areng ja seetõttu on väga oluline võtta vajalikke meetmeid, astuda vajalikke samme ning üleminekuriigid on, üleminekuriikides on erinevaid probleeme just nimelt võlakoormuse tõttu. me peame veel kord uuesti leiutama sellise kasvumudeli, mis aitas Euroopa, Euroopal jalule tõsta pärast teist maailmasõda. meil on vaja leida vajalikud finantsvahendid, me peame aitama oma panku me ei taha rohkem näha mingeid spekulatsioone kapitaliturul ja ma olen väga tänulik, et me täna seda diskussiooni siin peame. ma arvan, et reguleeritud finantsturgude küsimus on kõigile väga oluline ja väga oluline on see, et me arutame ka seonduvaid teemasid. mul on väga hea meel, et Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga president täna siin on ja et me saame temaga koos arutada, milliseid küsimusi just tuleb luubi alla võtta, aitäh! zum suur tänu ja nüüd saavad sõna, saab sõna Belgia senati esindaja. järg-, ja sõna saab härra Laui. suur tänu teile. ma olen nõus sellega, mida ütles meie Austria kolleeg, ma sooviksin meenutada seda raportit, mis esitati Euroopa Parlamendile, nimelt see meenutas seda, et eh, eh, finantstehingud eh, kujutavad endast äh, neli miljonit äh, eurot aastas ja see on väga äh, oluline osa meie äh, reaalmajandusest ning tegelikult rahvusvahelised finantstehingud moodutavad sellest vaid kaks protsenti. küsimus on tegelikult selles, et me peaksime paremini reguleerima oma finantsmaailma, me peaksime selle mulli, finantsmulli uuesti mm, kuidagi majandusse integreerima. kokkuvõttes finants eh, peab olema ju lihtsalt majanduse instrument, mitte asi iseeneses. see küsimus on seda tõsisem, et eh, me arutame seda küsimust ju väga eh, tõsiselt. minu meelest, minu meelest ei ole pangaväliste sektorite arvamus selle kriisi kohta piisavalt tõsiselt arvesse võetud ning äh, lõpetuseks ma äh, sooviksin öelda seda, et ma ei hakka siin kritiseerima äh, nõudluse pakkumise majanduse aluseid kuid eh, ma tahaksin siiski öelda, et tavalise töötegija majandusvõimalused, majanduslikud võimalused on langenud eh, ning eh, nende palgad on langenud ning ma ei suuda seda kuidagi ette kujutada, et meie majandus võib olla jätkusuutlik, kui meie töötajatel ei ole piisav elatustase, et nad selle abil saaks nõudlust suurendada, sellega abil ka meie ettevõtete konkurentsivõime suureneb nii et ma arvan, et me peaksime leidma lahendusi, mis oleks eh, eh, piisavalt efektiivsed ja mis kaotatud aja edukalt tagasi teeks. järgmisena saab sõna Olli Schmidt. Uh, tema esindab liberaale appropriate of you to, to mention Japan and eh, suur tänu, härra esimees, täiesti kohane oli see, et viitasite Jaapanile ja mõni sõna selle kohta, mida see katastroof tähendab Euroopa energiapoliitikale ja, ja meie kliimapoliitikat mõjutab, võib-olla mm, härra Mirov võiks rääkida ka sellest pärast. hea meel ka selle üle, et te rääkisite Põhja-Aafrikast. meie jaoks Euroopas on ülioluline see, et me selle asemel, et keskendume ainult pagulaste probleemile, loomulikult oma vastutust tuleb kanda ka selles osas, aga mõistlikum oleks siiski osta Põhja-Aafrika riikide tooteid ja neid niimoodi aidata ja ma arvan, et me kõik peaksime siin kojas oma poliitika langetusprotsessis midagi muutma. ja viimane märkus puudutab seda, mida ütles ka proua Ivanova. nimelt eurot puudutav ja Europakt ma olen väga mures, ma nimelt olen pärit riigist, mis on Eurotsoonist väljaspool ja Belgia eesistuja esindaja oli väga rahul selle pakti saavutamisega. jah, võib-olla tõesti mõne ülemkogu järeldusega ma võingi rahul olla, aga tõsiselt mures olen ma ikkagi sellepärast, et eh, kujuneb nüüd välja kahefaasiline Euroopa. et eh, Eurotsooni riigid eh, liiguvad edasi ühel kiirusel ja kõik ülejäänud on siis just nimelt ülejäänud ja eh, tundub, et me peame lihtsalt põhimõtteliselt eh, olema nõus otsustega, mis on langetatud eh, varem kellegi teise poolt. see on väga ohtlik, see ei ole see Euroopa, mida me tahame ja see on mitte ainult poliitiliselt ohtlik, vaid ka siseturu ja siseturu stabiilsuse jaoks suhteliselt riskantne ja oleks kena, kui ähm, näiteks täna õhtusöögil mõni Euroopa suur ikoon, näiteks härra Delors, äh, avaldaks oma arvamust täna Euroopas toimuva osas ja ühenduse meetodist võiks ka rääkida, mis minu meelest ei ole olnud äh, sugugi edukas äh, jätkusuutlikuma Euroopa väljatöötamisel. suur tänu ja nüüd Bundesrati Saksamaa parlamendi esindaja härra Markov. suur tänu teile, suur tänu teile teie kutse eest. ma sooviksin öelda seda, et äh, ma väljendan ennast ka, räägin kui, ka kui Brandenburgi majand-, äh, liidumaa majandusminister. Äh, kahekümnendal oktoobril kahe tuhande kümnendal aastal toodi praegune problemaatika väga konkreetsel ja täpsel kujul välja. punktid seitse, üheksateist, sada kümme sada nelikümmend, sada viiskümmend kolm on väga olulised äh, lõigud. ma sooviksin öelda seda, mida vastuseks Austria kolleegile, et äh, liigne, äh, et liigne, liigne likviidsus on endiselt probleemiks ja pangad ei investeeri reaalmajandusse. Nad pigem eh, investeerivad finantstoodetesse. me peaksime eh, seda, selle küsimuse lahendamiseks eh, kasutusele võtma uued õigusloomelised vahendid praegu on regionaalsed, eh, regionaalid, regiooniti on olukord praegu väga erinev. Brandenburgi liidumaa eh, näiteks võib iseloomustada kui piirkonda, kus on väga palju VKE-sid. võib öelda, et eh, olukord piirkonniti on väga-väga erinev ning äh, kriisist äh, väljumiseks lahenduse otsides tuleb seda arvesse võtta. ning nüüd, mis puudutab äh, küsimuste kataloogi, siis mis puudutab investeerimispoliitikat, siis ähm, meil peaks olema alaline äh, fond majandusküsimuste lahendamiseks, et aidata vähendada, ähm, vähendada võlakoormat ning samuti ka majandusarengut toetada meil oleks vaja ka uut, uut pankrotiseadust. ei ole aktsepteeritav, et VKE-d ei äh, saa äh, oma tegevust finantseerida majandus, praeguste majandusprobleemide tõttu ja nüüd proua, proua Papandreou Kreekast. συμφωνώ eh, με... Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μύρο για την... Ma sooviksin tänada juhatust ja sooviksin tänada eelkõnelejaid nende sõnavõttude eest. Ma arvan, et me peaksime olla, olema eeskujuks majanduskasvu osas. Me peame tugevdama reaalmajandust meil on vaja eh, meil on vaja tugevdada finantssüsteemi, meil on vaja keskkonnasõbralikumat majandust. kaks aastat tagasi algas praegune kriis. ma arvan, et selles küsimuses võime kõik julgelt öelda, et probleem on eelkõige selles, kuidas finantssüsteem toimis. meetmed, mis kasutusele võeti, Eh, selleks, et olemasolevaid kontrollimehhanisme tõhustada, olid üsnagi piiratud. me näeme, et kahe tuhande kümnendal aastal eh, saavutati isegi rekordeid selles osas, kuidas eh, kokku viia reaalmajandus ja Eh, teisest küljest eh, eh, siis need kokkuhoiumeetmed, mis tuleb kasutusele võtta selleks, et riike majandus probleemidest välja aidata, kuid kuidas on võimalik nõuda, et kuidas oleks võimalik sundida kõiki Euroopa riike vähendada oma kulutusi näiteks hariduse valdkonnas, ma rääkisin Kreekast, mis on tõesti erijuhtum kuidas vähendada kulutusi tervishoiule või näiteks infrastruktuuride ehit-, väljaehitamisele? kas me mõtleme selle peale, et meil on vastutus tulevaste põlvkondade ees? me peame kõik need võimalused, kõik, kõik need arenguvõimalused tagasi tõmbame, siis mida, mis see e, Euroopa jaoks tulevikus tähendab? võib-olla on need, äh, selline poliitika liialt erapoolik. meil, meie jaoks võib terve järgmine põlvkond kaduma minna. ma olen nõus sellega, mida öeldi Euroopa konkurentsivõime suurendamise kohta, see on kahtlemata vajalik. kuid äh, kas näiteks äh, Saksa mudel on selline, mida peab sundima peale kõikidele riikidele? kas kõik riigid Eh, peab üle võtma sellise süsteemi, mis on absoluutselt vastuolus nende tegeliku olukorraga. E suur tänu ja härra Feio. suur tänu teile, härra eesistuja. mina kui selle komisjoni äh, liige ja kui Portugali esindaja soovitaksin, sooviksin kahe minuti jooksul kaks mõtet välja öelda. kõigepealt, me ei saa kriisi vastu võidelda ainult nõudes äh, kokkuhoidmist, kokkuhoid, suuremat kokkuhoidu. praegu Portugalis näiteks arutatakse selle üle, kuidas riigi kulutusid vähendada, mul on väga leian, et on väga kahetsusväärne, et ei üritata mõelda selle peale, kuidas majanduskasvu tõhustada, kuidas äh, õiglaselt äh, probleeme lahendada, kuidas äh, osaleda globaalsel turul, kuidas aidata VKE-sid, kuidas välja töötada efektiivne maksupoliitika eurotsooni stabiilsusküsimustele eh, tuleb lisada veel ka Euroopa Liidu majanduskasvu küsimused, mis puudutaks mitte ainult eurotsooni riike, vaid ka kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. meil on vaja leida oma probleemidele euro, üle-euroopaline lahendus, me peame kahe, kasutama selleks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, mis eh, peab eh, sõnadest tegudeni jõudma, me peame kasutama ära Euroopa poolaastat ja Euroopa majandus- Eh, majandusjuhtimist. Eh, me peame leidma ühtse lahenduse selleks, et eh, ühtset majanduspoliitikat välja töötada. mis toimus euroleppega reedel, võib olla midagi väga positiivset, see võib olla alaline mehhanisme selleks, et mõningates riikides tekkinud probleeme lahendada. see võib olla positiivseks sammuks edasi, loodetavasti Euroopa ei muutu kahel kiirusel arenevaks Euroopaks, vaid liigub edasi ühel kiirusel. meil on vaja rohkem Euroopat, rohkem solidaarsust ning ühtset nägemust riik, Euroopa liikmesriikide parlamendid on väga olulised kohad arutelude pidamiseks Euroopa poliitikate arendamisel ja rakendamisel erinevates liikmesriikides. suur tänu ja nüüd saab sõna järgmisena Prantsuse parlamendi liige. suur tänu! me kõik mäletame, mis toimus Lissaboni strateegiaga ja ma tahaksin eh, teie, nagu teiegi öelda, et see strateegia kukkus läbi ma tahaksin öelda, et see, mida me siin teeme, ei tohi olla koormaks meie eh, kaaskodanikele, sest kokkuvõttes Euroopa kodanikud ei soovi, et Euroopa meile veel kallimaks läheks, kulukamaks läheks. ma ütlen tihti, et eh, põhiline eh, saavutus viimasel ajal on see, et uus põlvkond aru saanud, et nemad ei saa kõiki neid praeguseid probleeme kinni maksta. me ütleme, ütlema et me ei saa neid probleeme lahendada ainult praeguse kulutusi vähendades, sest praeguse kulutusi vähendades tähendab seda, et me vähendame kulutusi teadusuuringutele, haridusele, tervishoiule, mis on väga olulised meie tuleviku jaoks. kui me räägime ühtsuspoliitikast, siis eh, eh, enne kui me hakkame uusi makse kehtestama, siis me peaksime vaatama selle, hoopis seda, kuidas on maksustatud meie kaaskodanikud praegusel hetkel, kas maksusüsteemi, süsteemi saaks kuidagi tõhustada. me oleme kõik selles, et VKE-d on olulised, jätkusuutlik areng on oluline ja nii edasi, kuid kuidas seda teha, kuidas seda finantseerida? võib-olla oleks meil vaja üle-euroopalist laenusüsteemi. me ei tohi Eh, Euroopa eh, võlakoormat eh, ei tohi me Euroopa võlakoormat asendada liikmesriikide võlakoormaga. me oleme, oleme rääkinud tihti finantstehingute maksustamisest, see, seda toetavad väga paljud meie riikide kodanikest ning kolmandikust me ei saa mõelda äh, Eh, selle peale, milline on meie tulevik, kui me ei eh, mõtle selle peale, kuidas hakkab toimima tulevikus meie pangasüsteemid, ma eh, leian, et praegusel hetkel on väga palju küsimusi, mis ei ole vastust leitud ja mis tuleks lahendada. Giancarlo Giorgetti. Giancarlo Giorgetti. Pala? okei okay. okay.. So next speaker. Okay, good. Komm später. Dann, dann Dann rufe ich jetzt Elisa Ferreira. olgu, siis Elisa Ferreira, palun, sotsiaaldemokraatide nimel, suur aitäh. lugupeetud härra esimees. kriis näitas Euroopale valgust selles suhtes, et me nägime, kuidas, ähm, millised on Euroopa reageerimisvahendid ja me nägime kahjuks, et neid vahendeid on väga vähe praegu ei ole meil isegi keskpikka, rääkimata pikema perspektiivi äh, visioonist ja me peame selle kuidagi välja töötama. peale selle on äh, valitsuste vaheline äh, koostöö ja see on kriisi tulemusena tugevnenud, kuid ühenduse meetod on jäänud unarusse. me peame meeles pidama, et Euroopa on siiski saavutanud ka edusamme, näiteks finantsjärelevalve alal ja samuti on juurde võetud, äh, vastu võetud uusi määrusi, kuid nendest ei piisa, et toime tulla kriisi tagajärgedega. see, mis praegu euroalal toimub, näitab, milliseid probleeme Euroopal on. finantskriisist sai reaalmajanduse kriis, siis äh, sotsiaalkriis, siis äh, riigivõlakriis ja kindlasti võib sellest saada ka poliitiline kriis, mis saab saatuslikuks Euroopa projektile, sest õõnestab euroopalikke institutsioone. meil ei ole äh, probleeme välisvaluuta tasakaaluga kuid äh, meie majanduskasv on ebapiisav võrreldes teiste partneritega ülejäänud maailmas ja peale selle on Eurotsooni riikide vahel väga suuri erisusi, mis on veelgi äh, süvenenud. seda kindlasti ka sellepärast, et meil on valuutapoliitika, ühise valuutapoliitika, mis peab äh, sobima kõigile ning samamoodi on meil ühtne kaubanduspoliitika see oli raske juba siis, kui Euroopa Majandus- ja Rahandusliitu kuulus ainult kümme liiget. praegu peaksime me tagasi minema oma vanade konkurentsivaim, võime ja ühtekuuluvuse eesmärkide juurde. võib-olla me siis äh, võiksime saavutada oma eesmärgid ja meil oleks äh, ühtlasemad äh, tootlikkuse näitajad ja palgad. kuid Euroopa konkurentsivõime pakt ei saa toimida kui me lihtsalt äh, järsult äh, alandame palku, selle asemel, et tegeleda tootlikkuse tõstmisega. poliitikud peavad püüdma äh, mõelda kaugemale ette ja peavad mõtlema analüütilisemalt sellele, milline on Euroopa programm üleilmastuvas maailmas, kuidas suudab Euroopa toime tulla oma välis- ja kaubanduspoliitikaga, mis on tema roll G kahekümnes ja mil-, mi-, mis puutub maksuparadiisidesse, siis milliseid äh, ühtekuuluvuspoliitika instrumente meil on, milliseid instrumente meil on kahekümne esimese sajandi väljakutsete jaoks ja kuidas suudab Euroopa Liit äh, toime tulla oma liikmesriikide äh, majandustega, mis on niivõrd erinevad. Neid küsimusi on palju, aga meie peame tänast debatti võtma tõsiselt, sest me oleme valitud äh, rahvasaadikud. järgmiseks Rumeenia rahvasaadik. kõnelejal puudub mikrofon. kõik, mida härra Meerov meile rääkis, on oluline ja ma tahaksin seda kommenteerida lühidalt järgmiste märkustega see, et riigivõlad on Euroopa Liidus nii suured, näitavad, et meil, et meil on probleeme. me peaksime võtma riski ja rääkima sellest, kuidas riigi rolli ümber kujundada ja peame rääkima ka sellest, milline on seos sotsiaalse sektori sotsiaalsete toetuste ja kriisi vahel. praegu on tegelikult juba väga raske välja arvutada, kui palju raha loobiti tuulde investeeringutele, mida tehti avasektoris, selleks, et äh, kuidagi äh, defitsiiti, kuidagi puudujääki kahandada kui me püüame analüüsida riigivõlga, avaliku sektori võlga ja erasektori võlga sellises riigis nagu näiteks Itaalia, siis me näeme, et viimastel aastakümnetel on äh, riigi mudel muutunud äh, kulukamaks. riigivõlg ja eelarve puudujääk on niivõrd suured, et avalik sektor ei suuda täita oma kohustusi näiteks tervishoiu ja pensionite vallas. ja meie praegu muudame need äh, probleemid ju veelgi hullemaks. kõigepealt vaatame fiskaalpoliitikat, me suurendame oma kulutusi me suurendame oma probleeme ja edasi tahaksin siis öelda seda, et meil on raske rääkida konkurentsivõimest, kuna me peame mõtlema ka paljudele lisanduvatele kuludele. meil on praegu liiga palju reguleeritust ja halb fiskaalpoliitika. kui me vaatame, milline on nafta hind Euroopas ja teistes piirkondades, siis me jõuame kahjuks järeldusele, et meil on nafta liiga kallis ja see mm, alandab meie konkurentsivõimet. mul ei ole kahjuks aega piisavalt rääkida, kuid ma tahaksin lõpetuseks öelda, et Euroopa peaks rohkem keskenduma teadusuuringutele, et meil oleks vaja ühist teadus, ühtset teadusuuringute poliitikat selleks, et Euroopa oleks teadusuuringute keskus, mitte USA, ja et me võiksime veelgi ähm, ähm suurendada Euroopa osatähtsust maailmas, aitäh! suur aitäh ka teile ja nüüd härra Andrek Kaites äh, Leedust ja siis veel Toomas Mann Euroopa Parlamendist ning sellega on esimene kõneluste, esimene sõnasoovide voor ka lõppenud. aitäh! Leedu saab kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopa Liidu eesistujaks ja me valmistume selleks juba praegu Leedu parlament vastas küsimustele, mis te meile saatsite ja kõigepealt ma tahaksin tänada härra Mirovit ja eh, teda ka õnnitleda. pangad müüvad selliseid finantstooteid, millel tegelikult on eh, vähe pistmist tootlikkusega ning mis mitte alati ei aita luua uusi vegaesid Leedu, nagu kõik teisedki riigid, on äh, kannatanud äh, kriisi käes ja paljudel inimestel on olnud väga raske saada uusi töökohti, sest äh, nende kvalifikatsioon ei vasta enam praegustele nõudmistele. ja inimesed, inimesed küsivad, miks Leedu riik rohkem ei tee. me peame tunnistama, et meil on omi kahtlusi. me tahaksime teha regionaalset koostööd, meid huvitab see küsimus, näiteks idapoolne partnerlus kuid äh, näiteks Venemaa suunalistes projektides Leedu alati osaleda ei saa, sest meie teadmised on teistsugused kui teiste riikide omad. kuigi idapartnerlus aitaks kindlasti kaasa energiakriisi lahendamisele, mis on see, äh, mis on tekkinud seoses Liibüaga. ja Euroopa pakt, äh, mida praegu allkirjastatakse näitab, et ühenduse meetod äh, on jäänud unarusse. me peaksime seda tulevikus äh, rohkem rakendama. mis puudutab äh, finantstehingute maksu, siis me võiksime sellest rääkida ja võiksime sellise maksu isegi vastu võtta ja kehtestada aga kõige olulisem on see, et pangad keskenduksid finantseerimisel rohkem projektide tootlikkusele, sest kui nad seda ei tee, siis ei ole majanduse taastumine tegelikult, ei too majanduse taastumine kaasa uusi ähm, töökohti. aitäh ja Toomas Mann, kaks minutit. suur aitäh teile! reaalmajandusse investeerimine peab olema äh, nähtav. projektidel peab olema Euroopa dimensioon ja ka see peab olema nähtav. minul on näiteks siin revääri küljes märk mis ütleb, et tugevamat Euroopat, see on Ungari eesistumise äh, märk. praegu peame me läbirääkimisi uute eelarvekavade kohta. kas on realistlik oodata, et Euroopa Liit saab oma eelarvet suurendada? kõik liikmesriigid ju praegu kärbivad kulusid kõik püüavad oma võlga kuidagi piirata. huvitav oleks kuulata ka Euroopa Investeerimispanga arvamust seoses Euroopa võlakirjadega. millistest projektidest te siin ennekõike mõtlete? kas ainult Euroopas toimuvatest või ka sellistest, mis toimuvad kuskil mujal Te rääkisite Venemaa näitest, sellest, kuidas Volkswagen on laiendanud tootmist Venemaale ühest Poola ettevõttest, mis soovib minna Ukraina turule. kas selliseid näiteid on veel ja kas te oskate öelda, mid-, milli-, mida täpselt tähendab jätkusuutlikkus? ja kuidas te kavatsete toime tulla Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiaga ning lõpetuseks tahaksin veel küsida seda, et kui projektidel on äh, avaliku sektori huvi, siis saab neid kasutada kauem, kui esialgsed reeglid lubaksid, aga kuidas te seda huvi hindate, aitäh? suur tänu, kui lubate, annaksin nüüd äh, sõna härra Mirovile uuesti. härra Mirovi aeg on nimelt väga piiratud ja seega ka peab ta lahkuma kohe pärast oma lõppkokkuvõtet praegu, see on väga kahetsusväärne, kuid vähemalt on ta võimalus natukene vastata. suur tänu, härra esimees, loomulikult ma tahaksin rääkida kõigist nendest väga olulistest küsimustest ja vastata kõigitele mär-, kõikidele märkustele, kuid kahjuks ei ole võimalik ajalistel kaalutlustel ja seega lubage mul piirduda kolme-nelja lisamärkusega nüüd veel lõpetuseks. kõigepealt, mis puudutab Euroopat ja eu-, euroskepsist. ja seda, et väideti, et see on levinud ja see on täiesti õige. ma tõesti arvan, et meie ees seisnebki peaasjalikult poliitiline väljakutse. ja milles see väljakutse seisneb? selles, kuidas äh, saaks asendada äh, Äh, seda nii-öelda ühendatud Euroopa ideed, mis sai alguse pärast Euroopat, sellise sõnumiga, mis ka tänapäeval inimesi veenaks. ja me peaksime olema võib-olla natukene julgemad oma lähenemises. väga oluline on muidugi rääkida ühest või teisest aspektist, sellest, mida Euroopa võiks teha, peaks tegema, võiks teha paremini, aga kui me jääme selle juurde, äh, kui aga levib, vabandust, see järjest enam, et Euroopa legitiimsus äh, pannakse küsimärgi alla, siis äh, oleme me juba kaotanud. ja seega minu, mina ütleksin, et meil on vaja suuremat poliitilist julgust, juhid peavad olema julged, kui me jääme kaotajaks praegu selles mentaliteedi muutuses, siis jääme me kaotajaks ka majanduslikus mõttes. teine märkus puudutab finantssektorit. jah, ma tõesti arvan, et kõige suurem risk seisneb selles, et äh, me ei pööra piisavalt tähele mikrotasandile, et me reguleerime pidevalt panku, suurendame kapitalinõudeid äh, suurtele, kuid et me ei äh, saa tagatud kontrolli turgude üle eriti eh, nende tehingute puhul, mis tehakse otse ja nende tehingute puhul, mis on reguleerimata täna. ja see tähendab seda, et kuivõrd tulud on nii suured, eh, siis eh, lõpuks jätkub tavapärane käitumine, riski kannavad jällegi välja maksumaksjad ja investeeringud ei jõua nendesse sektoritesse, kuhu nad peaksid jõudma kolmas märkus äh, puudutab aga avaliku sektori äh, võlakoormat äh, ja öö, lisaks sellele ka kokkuhoiukavasid, suhtun suure empaatiavõimega nendesse inimeste, kes, kes ütlevad, et nende liikmesriikides on väga raske sellise lähenemisega olla nõus, kuivõrd seda kõike tehakse järgnevate põlvkondade arvelt, kuid milline on siis alternatiiv? kuidas me saaksime jääda vee peale nii, et ka turgu, turud oleksid sellega nõus, kui iga üksik liikmesriik peab ennast äh, leid-, leidma taasrahastamiseks vahendeid, kuidas me saame öö, äh, toime tulla praeguste võlakoormatega? kuidas tagada seda, et suur osa maksumaksja rahast ei läheks intresside kinnimaksmiseks, selle asemel, et investeerindaks avaliku sektori toodet, avalikku sektorisse. see on raske ülesanne, kuid tuleb endale tunnistada seda, et me oleme kogunud, et koondunud on väga palju ebatõhusust ühte hunnikusse ja see tähendab seda, et väga suur osa Äh, riigisektorist äh, elab võlast, äh, see ei ole aga jätkusuutlik lähenemine ja ütlen otse, ma ei arva seega, et Euroopa Liit siin ka kuidagi puhtamana välja tuleks, vaid kahjuks arvan, et Euroopa Liit peab hakkab, samu-, peab samuti hakkama tegelema kokkuhoiukavadega. üks element, millele ma veel pööraksin tähelepanu, on energia, mis puudutab Jaapanit ja me tõesti peaksime olema äärmiselt ettevaatlikud, arvestades seda, mis siis täna on juhtunud, enne kui me hakkame kommenteerima või kujundama Euroopa strateegiat, kuid üks asi on täiesti selge. investorid, kes panustavad sellesse valdkonda, nendel on vaja väga pikaajalist raamistikku ja tegelikult tänast olukorda mürgitabki kõige rohkem see, ja seda on kuulda ikka ja jälle, suurtest, suurtelt ettevõtetelt, suurtelt energiatarbijatelt, suurtelt ettevõtetelt, kes tahavad investeerida sellesse valdkonda, on see, et nad ei tea mitte kunagi, kas see, mis kehtib täna, kehtib ka homme. ja niikaua, kui meil ei õnnestu kokkuleppele jõuda Äh, sellisele konsensusele, mis läheb kaugemale erakondade piiridest, riigipiiridest, kui me ei suuda kokkuleppele jõuda Euroopa pikaajalises lähenemises energia osas, ei õnnestu meil mitte kuidagi investeeringuid hoogustada, ma tean väga palju selliseid ettevõtteid, kellel on äh, palju raha, kui nad ei investeeri, sellepärast et neil on ainult üks argument, nad lihtsalt ei saa loota õigusraamistikule mis äh, täna neile ette kirjutatakse. seega ma tõesti alun, isegi kui selleks on vaja kompromisse, panna paika korralik energiainvesteeringute raamistik, mis jääb ka paika kauemaks kui kaksteist kuud ja mis jääb äh, paika kauemaks kui ühe või teise poliitilise institutsiooni mandaat. ja nüüd, härra Mann, teie konkreetsed küsimused Arengupanga osas. Äh, leiame äkki teise aja ja koha nendest asjadest rääkimiseks, need on väga detailsed, niimoodi need küsimused, mis te esitasite. ja minu meelest, ja ma ei räägi täna, ja ma ei räägi hetkel siis äh, panga presidendina, vaid inimesena, kes on vägagi pühendunud ja panustanud Euroopa Liidu arengusse. ma arvan nimelt, et kõik need head soovitused, kõik äh, see hea nõuanne ja kõik järeldused, äh, mis te teete oma aruteludest, ja ma austan neid kõrgelt, toovad aga tulemusi ainult siis, kui poliitilised tingimused on täidetud. ja peamine poliitiline tingimus on see, et me taastame eh, usalduse Euroopa vastu, suur tänu. As I indicated uh,, Mr Miro has to leave us right now, so uh, thank you very much for having suur tänu, et te meie kutse vastu võtsite, härra Miro, te peate meist nüüd lahkuma. et suur tänu, et taas kohtumisteni. Wir, wir machen weiter und haben noch äh, die Äh, sogenannten Koordinatoren der einzelnen politischen Gruppierungen, die kurz für nüüd saavad sõna fraktsioonide koordinaatorid, kuid kõigepealt ma annaksin sõna Portugali esindajale proua Martinisele, kuid kahjuks ma pean saan teile sõna anda, teile sõna anda ainult äh, üheks minutiks Um, obrigada. Um, eu queria falar um bocadinho também do, do meu país. Uh... ma sooviksin teile rääkida sellest, mis toimub Portugalis. viimasel ajal on eh, seal tehtud suuri investeeringuid haridusse ja innovatsiooni samuti oleme läbi viinud struktuurireforme. mina leian, et sellised koosolekud, nagu see tänane siin, on väga tähtsad. mul on väga hea meel, et te käisite Portugalis ja te kohtusite meie Rahvusparlamendi liikmetega. kuid äh, peale olemasolevat toimunud reformide, sotsiaalsüsteemi reformi, ma arvan, et võib öelda, et väga palju riike, väga palju eurooplasi ei ole isegi teadlikud sellest, millised reformid Portugalis läbi on viidud, nagu näiteks meie sotsiaalabi, sotsiaalsüsteemi reform. ma arvan, et me peaksime mõtlema selle peale, mis toimub reaalmajanduslikul tasandil. me peaksime tegema kõik selleks, et finantsteenused oleksid reaalmajanduse teenistuses, sest vastasel korral majanduskasv ja tööhõivet kasv ei ole võimalikud. ma olen täiesti nõus sellega, mida siin paar eelkõnelejat on öelnud, eriti see eh, oma kaasmaalast tahaksin tänada, sest, eh, sest Portugalis me räägime väga paljudest põhimõttelistest küsimustest, mis on majandus, jätkusuutliku majanduskasvu aluseks. samuti ka me räägime me palju eelarve puudujäägist, mis on küsimus, mis taas ja taas esile kerkib Euroopa peab tegema palju Ehm, eh, palju rohkem selleks, et aidata VKE-sid, palju rohkem sellest, mis eh, seni tehtud on. nüüd saavad sõna koordinaatorid ja ma annan kõigepealt sõna Rahvapartei koordinaatorile. kõigepealt ma olen absoluutselt nõus sellega, mida ütles härra Miro. ta ütles nimelt, et eh, kas Euroopa praegu saab ähm, Ehm, saab ehm, oma ülesannetega hakkama, suudab paremini integreeruda või ootab meid ees tohutu läbikukkumine kogu maailma tasandil ning ehm, oluline küsimus, millele tahaksin keskenduda, on, on ühisturu lõplik efektiivne ellurakendamine. me peame mõtlema selle peale, et äh, võib rääkida ju sellest, milliseid edusamme on tehtud, millest näiteks rääkis härra Martin, kuid äh, äh, samas ma pean ütlema, et kui me ei suuda ühiselt tegutseda, siis võivad mõned riigid ette võtta suure liberaliseerimis, see, mis ei leia sugugi mitte toetust kõikides Euroopa riikides. mina sooviksin öelda, et Euroopa peab tunnistama, et tulevikus meie majanduskasv ei ole mitte selline enam, millega me harjunud oleme ning eh, me ei saa ennast sugugi võrrelda sellega, mis toimub mujal maailmas. samas me ei saa kogu aeg juurde osta majanduskasvu, me oleme näinud, milleni see võib viia mille, mida see võib endaga kaasa tuua, see ei toimi. meil oleks eh, vaja ka eh, paremat ümberjaotuspoliitikat, mis oleks tõhusam kui see, mis meil praegusel olemas on. me, eh, küsimus on ka selles, kuidas, kas me toetame Euroopa, eurot või mitte. loomulikult oleks parem mitte sekkuda Euroopas on mit-, paljusid erinevaid valuutasid, on neid, kes ei saa veel euroga liituda, on teised, kes ei taha euroga liituda. me peame mõtlema pikas perspektiivis. selline olukord minu meelest pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik. ning mis puudutab ähm, teadusarengut ja innovatsiooni, siis meil on vaja äh, palju suuremat koordineerimist Euroopa tasandil finantseerimisküsimustes ja samuti oleks äh, äh, Eh, oleks vaja suuremat osalust nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil. ja järgmine kõneleja. aitäh. Need traagilised sündmused, mida te siin eh, mainisite, kindlasti mõjutavad ka Euroopa tulevikku. ma pean silmas Vahemere äärset kriisi ja loomulikult äh, ka sellega seonduvat äh, toormaterjali kriisi ja pean silmas ka seda, mis meil viimastel aastatel toimunud on. ning muidugi valmistab muret ka see, mis Jaapanis juhtus, sest ka see viib äh, energiaküsimuste uuesti läbivaatamiseni väga oluline on, et me suudaksime kogu selle problemaatika läbi arutada ja leida ka mingid lahendused sest ähm, varem või hiljem me peame uuesti hakkama rääkima energia tarnekindlusest ja ka sellest, kuidas energiat üldse toota. praeguse seisuga võib öelda, et kui me tahaksime mingisugust kinnitust, mis meile tõesti kinnitaks, et meil on vaja mitmekesistada oma energiaturgu, siis nüüd me oleme selle kinnituse saanud. mis puudutab Euroopa võlakirju ja erinevaid tehinguid, siis need küsimused on tähtsad Euroopa Liidu, aga ka liikmesriikide jaoks. me peame kindlaks määrama ka oma investeeringuprioriteedid ja otsustama, milliseid ressursse meil on võimalik kasutada ja kuidas. minu jaoks on tähtsaid prioriteete kaks. kõigepealt meil on vaja head infrastruktuuri võrgustikku, sest praegu on Euroopa Liidu liikmesriigid väga erinevad, väga erineva tasemega ja see tähendab seda, et ka investeeringud voolab erinevatesse piirkondadesse erinevas mahus. ja teiseks haridus, teadmised. kriisi ajal on vaja haridusse investeerida, muidu jääb Euroopa veelgi enam maha. me peame investeerima koolidesse, haridussüsteemi, olgu need koolid siis millised tahes, sest just sealt algab konkurentsivõimelise mudeli ehitamine, aitäh! aitäh! härra Vaigel Alde nimel. suur aitäh, härra esimees. tegelikult tahtsime härra Viravi käest küsimuse küsida ja nüüd on ta läinud, aga see küsimus on ikkagi oluline. hiljutiste arengute tõttu, mis on mõjunud maailmale katastroofiliselt, on Euroopal ka uusi finantskohustusi. kõik ootavad, et Euroopa käituks solidaarselt ja avatult, nii palju kui võimalik. kuid minu arvates on meil vaja rääkida ka sellest, kuidas uuesti paika panna äh, finantseerimismehhanism mis võimaldaks Euroopal käituda tõelise abiandjana, tõelise partnerina, kellel on võimalik mõjutada eh, struktuurilisi muudatusi. ma tahaksin küsida ühe mõtte kohta, mis kätkeb eneses uut eh, Marshalli plaani Lähis-Ida jaoks, sest ma arvan, et meil mingisugust muud varianti ei olegi. meil on vaja eh, laia plaani, mis ei mille ainuke osa ei oleks mitte ainult finantseerimine, vaid millel oleks ka teisi elemente, näiteks institutsioonilise võimekuse eh, või riigi uuesti ülesehitamine. ma tahaksin lisada veel midagi. kui me räägime sellisest plaanist, seda on muidugi nimetatud ka Ashtoni plaaniks ja veel teiste nimedega, ehm, kui me sellisest plaanist räägime, siis peame endalt küsima, kes eh, selle kinni maksab kes maksab, me ei tohiks olla liiga ambitsioonikad ja me peaksime selliste plaanide ettevalmistamisse kaasama kõik need, kes viimastel kümnenditel on kasu saanud äh, nafta ja teiste ressursside ekspluateerimisest. pean silmas äh, vastavaid kapitalipaiguteid. järgmisena saab sõna eh, konservatiivide esindaja. tahaksin tänada kõiki neid, kes siin sõna on võtnud, eh, tahaksin tänada ka härra Mirjevit, kes juba lahkus, ma olen nõus temaga, et eh, ühisturg pole endiselt valmis, eriti kui me mõtleme teenuste sektori peale. kuid ma sooviksin kokkuvõtlikult öelda seda, et me näeme, praegusel hetkel on kaks erinevat riikide gruppi ja ma arvan, et kriisi lõpuks äh, oleme me, on, on meievahelised erinevused veel suuremad kui enne kahe tuhande neljandat aastat. mida see Euroopa jaoks äh, tähendab, see tähendab äh, mitte ainult seda, et mõned riigid asuvad eurotsoonis ja teised mitte. on selliseid riike, on riike eurotsoonis, mis kindlasti on vaesemad ka paari aasta pärast kui praegu, ega neid riike, mis on vaesemad, mis muutuvad vaesemaks ja mis sealjuures ei kuulu eurotsooni. näiteks äh, meil on palju probleeme fin-, riigi üle, äh, piiriülese finantseerimisega. üks Need eh, riigid, kes praegusel hetkel raha välja maksavad, eh, need, eh, need mõju, põhimõtteliselt hävitavad ära oma sotsiaalsüsteemi ja aidates riike, kes on praegusel hetkel majanduslikult raskes olukorras. ma arvan, et solidaarsusküsimus Euroopas on üsnagi keeruline küsimus. ja järgmisena saab sõna iseseisvate demokraatide esindaja. suur tänu teile. ma sooviksin öelda tere tulemast meie e, kolleegidele riikide parlamentidest. nüüd e, mulle on väga meeldinud mõned teiepoolsed küsimused ja märkused, see näitab selgelt, et poliitilise legitiimsuse küsimus on väga teravaks tõusnud. Teie kui Euroopa riikide esindajad peaks tähendama seda, et me oleme omadega alati pisut hiljaks. solidaarsus võib olla positiivne või negatiivne. me ei tea, kas, kust tuleb valitsuste legitiimsus nende esindajate äh, legitiimsus. härra Mirjov lahkus. tema ütles, et kui äh, areng, majandusareng on äh, hea, siis me saame oma konkurentsivõimet suurendada. siis ta ütles ka seda, et me sõltume ka sellest, äh, kui palju erasektorisse investeeritakse. see konkurentsipakt, europakt võib muutuda alaliseks raamistiks tulekuks, mille käigus näiteks töötajate palku pidevalt vähendatakse. kui Eh, kui eh, eh, erasektori toetamine tähendab seda, et erasektoril lubatakse lõputult töötajate palku lähendada, siis tal ei olegi vaja midagi muud teha, ta ei peagi hakkama finantseeringutega investeeringuid mujalt otsima, sest töötajate palku vähendades saab ta rahadega omadega väga hästi hakkama. nagu siin üks kolleeg ütles, tegu oli finantssüsteemi kriisiga, mis puudutas ka reaalmajandust kuid äh, kokkuvõttes praegusel hetkel me näeme, et tegu on ju võlakriisiga. ning äh, see riigi võlakriisi on ka süüdistatud selles, et tegu, et sellest saigi majanduskriis praegu alus, alguse. mina küsiksin seda, kõik see, mida me oleme pankadele Euroopa tasandil antud, kas see abi oli, puudutas ka reaalmajandust? ja miks sealjuures siis Euroopas töötus aina kasvab, meil on kakskümmend kaks miljonit töötut juba. kõik, mis me oleme siin kuulnud, need on kõik ilusad sõnad. see on nagu see kurikuulus Lissaboni strateegia mis äh, rääkis konkurentsivõimelisest Euroopa majandusest ja täis, täielikust tööhõivest ja me isegi näe-, ise näeme, millega see lõppes kõik. me ei liigu õiges suunas, me peaksime mõtlema selle peale, millised järeldused teha praegust kriisi, me peaksime mõtlema selle peale, et praegune poliitika ei too meile ei majanduskasvu ega tööhõivet, aitäh! Äh. suur tänu ja nüüd äh, Bermanche, sõna on teil suur tänu teile. suur tänu kõikidele äh, rahvusparlamentide liikmetele, suur tänu teie abi eest, äh, mis me oleme selles erikomisjonis teinud. meil on nüüd esimene kord olnud võimalus äh, tulla kokku ja nii-öelda täiskogul mõtteid vahetada. me oleme mõttevahetust äh, tihendanud, te olete saanud meiega vestelda, meie ka mõtteid vahetada ja te saite arutada seda raportit, mille parlament võttis kahestu-, mille parlament võttis vastu kahekümnendal oktoobril. see on väga oluline, sest nagu härra Mirrau ütles, ei ole võimalik sellest kriisist positiivselt välja tulla Euroopa jaoks, kui teie äh, riikide parlamentides ja meie siin Euroopa Parlamendis ei äh, Eh, suuda seda Euroopa leeki nii-öelda elus hoida, eh, seda toetada praegu üleilmastuvas maailmas. Eh, seda oleks meil kõigil vaja teha. praegusel hetkel, vaadates, mis toimub Vahemere lõunakaldal, me näeme, et nende väärtused on ka meie väärtused, nad soovivad õigusriiki, nad soovivad vabadust. me, meie kui parlamendi liikmete kohustus on äh, Eh, kontrollida, et needsamad väärtused eh, jääks alles ka Euroopa Liidus. kui eh, me viime sisse liialt põhjapanevaid muudatusi, siis see kahandab Euroopa Liidu tegelikku väärtust ja see võib kokkuvõttes meile veel kalliks maksma minna. see võib väga halvasti mõjuda ka Euroopa Liidu kodanikele. härra Miro rääkis pikaajalistest investeeringutest selles vaheraportis, mille me vastu võtsime, me üritasime välja selgitada, kui suures osas meie kriisist väljumine eh, sõltus eh, era- ja eh, avalik-, riigi investeeringutest ja just pikaajalistest investeeringutest ning ma sooviksin siinkohal teha paar märkust, võttes arvesse eelnevaid kõnelusi sealjuures pikaajalised investeeringud, nagu ütles härra Miro, meil on vaja nende osas ehm, ehm, õiguslikke garantiisid, me saame sellest aru, kuid samas ma sooviksin teie tähelepanu juhtuda, juhtida sellele, et tihtipeale on tegu väga eh, eh, kapitalistlike investeeringutega ja mis üksi ei aita meil praeguseid tööhõiveprobleeme lahendada. ning Lissaboni leppe sätted, mida me meenutasime ka oma kahekümnenda oktoobri resolutsioonis, seal on artikkel üheksa, mis kutsub meid üles Euroopa Liidu avalikke poliitikaid üle vaadata, mõeldes selle peale, milline sotsiaalne mõju sellel poliitikal oleks. see ei puru, tähenda ainult mõjupoliitikate väljatöötamist, nagu siin öeldud on, see Eh, eh, peaks tähendama ka seda, et milline väärtus neil investeeringutel tegelikult oleks. Eh, väga paljud väljendasid siin oma muret praeguse olemasolevate finantsturgude reformide kohta ning väga paljudes kõnedes oli kuulda seda, et ühest küljest tehakse siis nagu finantsturgude reform viiakse läbi ja teisest küljest äh, on jällegi reaalmajanduslikud probleemid, mis äh, paraku tähendab seda, et need kaks erinevat probleemi ei suut-, neid kahte erinevat probleemi ei suudeta ühtselt lahendada. mina tahaksin siin veel ühe mure välja öelda. mul on tihtipeale selline tunne, et me viime nii-öelda kataloogireforme läbi ja selle asemel, et, et, et äh, tegelikult edasi liikuda. Eh, kui me eh, turu eh, tegijad, turutoimijatel laseme välja valida need reformid, mis neile kõige paremini sobivad, mis nende huvide jaoks kõige kasulikumad on. me see, teeme pigem seda, kui et laseme, võtame vastu tegelikult vajalikud otsused. siin on räägitud ka G kahekümnest mul on tunne, et Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Komisjonis ei äh, ole, äh, ei ole äh, piisavalt nende reformide vajalikkusest aru saadud. kui me soovime reformida ähm, pikaajaliste investeeringute läbiviimist, siis ähm, kui me suudame seda finantseerida, vabandust, siis me oleme väga suure sammu juba edasi astunud. oluline on ka tasakaalus säilitamine sooviksin öelda järgmist, et äh, pärast seda, kui Lehman Brothers kokku varises, siis äh, kõik rääkisid sellest, et äh, kui oluline on garanteerida hinna stabiilsus ning samuti ka finantsturgude stabiilsus. kuid peale finantsturgude stabiilsuse on meil siiski aega mõelda selle peale, kuidas kapitalide vaba liikumine panustad või siis ei panusta makroökonoom-, makromajanduslike tasakaalutuste tekkimisse. mina olen pärit riigist, kus välisinvesteeringuid eh, eh, on alati peetud eh, siis atraktiivsuse tunnuseks, olgu. kuid tegu on siiski ka fenomeniga, mis toob kaasa spekuleerimise mis eh, toob kaasa näiteks eh, eh, tootmisvahendid mujale viimisi, mis ei ole sugugi alati positiivsed riigile. on olemas selliseid kaasnähtusi, mis ei ole sugugi meie jaoks head, kui me võtame arvesse reaalmajanduslikke vajadusi ning äh, väga äh, paljud teist äh, soovivad toetada ühtse turu, ühisturu arengut, ma arvan, et me kõik oleme selles osas nõus, see on Euroopa jaoks väga tähtis, kuid ma peaksin samas ütlema seda, et, et kui minu jaoks võrrelda nüüd lihtsalt ühisturu arengut või siis meie Euroopa en, ühtse energiaturu arengut, siis minu jaoks on see teine palju olulisem äh, ma tahaksin toetada seda, mida ütles härra Engels. ta ütles, et see majandus, see kinnisidee majanduskasvust ei saa olla ainsaks juhtlõngaks. nii et ma loodan, et me suudame Rahvaparteiga kokku leppida lõpliku raporti osas, kui ta ütleb, et peale majanduskasvu peab ka ümberjagamisest rääkima, sest nimelt see äh, on tegeliku majanduskasvu mudeliks, see aitab meil edasi minna, näiteks puudutab see ka maksusüsteemide eh, reformi. meil eh, on möödunud nädalavahetusel toimunud järel võib öelda, et väga palju on vaja veel ära teha ja ma tahaksin tänada kõiki, kes aitasid, aitavad meile enne juulikuud lõpliku raporti paika panna, aitäh! suur tänu, Pervanš! ja läheme nüüd edasi oma kohtumise teise osa juurde. pealkiri sellel on investeerimine Euroopa Liidu majandusse, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärkide saavutamise tagamine. mul on väga hea meel tervitada siin peakõnepidajat härra Philipp Maistati, kes selle osa avab. härra Maistat on Euroopa Investeerimispanga president, pank asub Luksemburis. und er ist Präsident der EIB. ning härra Maistat on Euroopa Investeerimispanga president olnud juba aastast kaks tuhat kuus, vaid tähendab, aastal kaks tuhat kuus pikendati tema mandaati veel kuue aasta võrra, nii et ta on väga kaua seda ametit pidanud, enne seda oli ta Belgias rahandusministriks tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal muuseas äh, valiti ta meedias ka äh, aasta rahandusministriks. aga lisaks sellele on ta olnud veel ka Belgia asepresident suisa kaks korda ja on oma riiki siis niimoodi teeninud. mul on väga hea meel, härra Maistat, et te olete meie kutse vastu võtnud ja olete olnud siis nõus äh, meie teise osa täna avama. ja sõna saategi kohe teie suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, lubage kõigepealt öelda, et mul on väga suur au äh, osaleda tänasel kohtumisel ja pöörduda teie komisjoni poole te räägite meie ühtse tuleviku jaoks äh, ülitähtsast küsimusest ja lisaks sellele on äh, aeg ka väga Eh, huvitav ja vorm huvitav minu jaoks isiklikult, kuivõrd koondab endast siis rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendide esindajaid mina esindan siis Euroopa Investeerimispanka, nagu te teate, see on liikmesriikide poolt aluslepingutega loodud pank, mille missioon on samuti aluslepingus kirja pandud, nimelt toetada siis rahaliselt Euroopa Liidu eesmärkide täitmist Need, kes tahavad äh, rohkem tutvuda Euroopa Investeerimispanga hiljutise rolliga, siis äh, äh, lugege läbi meiepoolne lühikene ülevaade selle kohta, mida Investeerimispank on teinud kahe tuhande kaheksandal aastal majanduse taaskäivitamise mandaadi äh, programmi et äh, elluviimiseks. täna aga keskenduksin sellele küsimusele, milline võiks olla investeeringute roll äh, Eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia saavutamisel, nii nagu te olete välja pakkunud. alustaksin eh, sellest, et kõigepealt tuletan meelde, kui oluline on olnud investeeringute roll majanduskasvu tagamiseks, üldiselt on eh, teada-tuntud tõsiasi, et osaliselt põhikapitali suurus ja varade muutumine, mis kokku võttes ongi investeeringud, Neid peetakse üldiselt äärmiselt oluliseks ähm, äh, üldistes majandusarengutes ja tõendeid on väga palju selle kohta, kui oluline on investeeringute roll äh, näiteks SKT kujundamisel või kujunemisel. ja tahaksin rõhutada, et see aspekt on oluline ka äh, majandustsükleid arvestades seda arvestades, sellepärast et investeeringud on olulised innovatsiooni ja tootlikkuse tõstmiseks ja loomulikult on neil väga suur roll mängida ka majanduse kasvupotentsiaalis. näete ekraanil graafikut, mis näitab seda, et tõesti kriisi aastatel, eh, viimase kriisi ajal siis eh, kukkus drastiliselt investeeringute hulk ja andis väga suure osa eh, SKT langusest, see on siis osa graafikust, mis on halliga, see on siis põhikapitali osa, eh, see on, oluliselt kukkus ja samuti ka ettevõtte varad muutusid eh, ja seega kaks tuhat üheksa aastal me näeme majanduse langust just nimelt läbi selle, et investeeringud vähen-, vähenesid. aastal kaks tuhat kümme natukene olid nad veel miinuses, ähm, kuid nüüd on siis põhikapital tõusnud jällegi positiivsesse ossa. investeeringud seega väga olulised äh, kapitali, äh, kuid äh, vaatamata positiivsetele märkidele on täiesti selge see, et Euroopa majandus, mis ei olnud äh, väga heas olukorras juba enne kriisi, on äh, vägagi palju mõjutatud saanud just nimelt sellest, et investeeringute kogumaht on oluliselt vähenenud ja teil, härra esimees, on täiesti õigus, kui me räägime sellest, et kuidas me saaksime toetada neid või äh, suurendada neid investeeringuid, mida on Euroopale va-, väga vaja, eriti erinevate projektide elluviimiseks, mis on ju lahutamatu osa kaks tuhat kakskümmend strateegiast. milline on tänane olukord? osalt on meil suur vajadus selliste invest-, on vajadus investeeringute järgi, need summad on kosmilised, meil on, mida meil on vaja seda nii äh, uutes liikmesriikides, aga ka äh, kauem liidus olnud liikmesriikides, nii infrastruktuuri mõttes kui ka tänaste inva-, uue infrastruktuuri väljaarendamiseks ja ka vana uuendamiseks ja Euroopa Komisjon on andnud oma hinnangu selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke täita, on vaja investeerida infrastruktuuridesse umbes äh, poolteist kuni kolm triljonit eurot veel enne aastat kaks tuhat kakskümmend, see tähendab seda, et rohkem kui kaks tuhat miljonit eurot ja lisaks sellele veel siis investeeringud teistes valdkondades, see, need arvud puudutavad ainult invest-, infrastruktuure. ja seega investeeringud, mida meil on vaja, on kosmilised. lisaks sellele rahastamisallikad Nendel on äh, tendents praegu väheneda, miks? sellepärast, et kriis on jätnud väga selged jäljed äh, finantssektorisse, on terve rida äh, turult kadunud finantsoperaatoreid, näiteks nagu osad kindlustus, kindlustusettevõtted pangad leiavad täna ennast olukorrast, kus nad peavad olema ettevaatlikumad ja reegleid on kindlasti vaja, kuid uued Basel kolme reeglid kindlasti ei julgusta pankasid äh, äh, võtma suuri riske tulevikus. see tähendab seda, et pangandussektoris on pikaajalised finantseeringud kindlasti äh, suhteliselt madalad ka järgnevatel aastatel ja lisaks sellele veel ka eelarvepiirangud seda nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. me ei saa eeldada, et eelarved oluliselt suureneksid järgnevatel aastatel, nii et osalt on meil siis tohutult suur vajadus äh, rahaliste vahendite järgi, lisaks sellele suhteliselt nõrk pangandussektor ja kes üldiselt ilmselt piirab oma tegevust pikaajalises perspektiivis praegu ja hoidub äh, suure riskiga ettevõtmistest, ja siis eelarvepiirangud, mis on väga tõsised, ja kuidas me suudame siis kõiki neid elemente lepitada Äh, me peame leidma kuskilt äh, äh, katalüsaatori, peame leidma sellise vahendi, mis omavahel seostab avaliku sektori vajalikud investeeringud sellega, mida ma üritan näit-, näidata siin täna ka selles ettevõttes, et nii, et kuidas saavutada seda võimendusefekti, mida saaksid siis omalt poolt millele panustavad kindlasti investeerimispank. kui me kasutame subsiidiume selleks, et finantseerida projekte, millel on piisaval, piisavalt suur tulumäär, on natukene nagu raha raiskamine. samas aga kui me arvame, et me võiksime kasutada palgalaene selleks, et rahastada investeeringuid, mis kindlasti on vajalikud majanduse jaoks, kuid äh, mille rentaabluse määr on suhteliselt väike, on, on samuti illusoorne lähenemine. ja seega meie arvame, et äh, lisaks äh, sellele, mida on võimalik rahastada kommertspankade poolt, sellepärast et riskid on piiratud ja et ilmselt tulumäär on suhteliselt suur, ja teise ekstreemsuse vahel äh, need projektid, mida ei saa, millel ei saa eeldada erasektori rahastamist, kuna riskid on väga suured ja tulumäär väike, on selline vahetsoon, kus me arvame, et ühtne tegutsemine Euroopa eelarve, Euroopa Investeerimispank ja erasektori vahel üheskoos võiks äh, rahastada nii mõningaid projekte, mida meie nimetame nii-öelda siis rahastatavad äh, pangad, äh, äh, projektid, mida on võimalik siis rahastada läbi laenude. ja vot just nimelt see vahetsoon on see, millele ma praegu keskenduksin. ja võib-olla peaksin kõigepealt lühidalt rääkima sellest, mis on juba tehtud millised on need ühtsed vahendid, mida me oleme juba äh, rakendanud koos äh, äh, Euroopa Komisjoniga ja siis räägin mõne sõnaga ka sellest, mida teha tulevikus. põhimõtteliselt oleme siis viimastel aastatel koos Euroopa Komisjoniga välja töötanud kaks ühtset instrumenti. esimene nendest on jagatu, riskijagamise finantsvahend, see puudu-, see on mõeldud siis teadusuuringute jaoks ja teiseks äh, siis äh, äh, laenugarantiid üle-euroopaliste transpordivõrkude jaoks. see riskijagamise finantsvahend on siis ühisettevõtmine komisjoni ja investeerimispanga vahel, kus me paneme kokku seitsmenda raamprojekti vahendid ja, ja lisavahendid siis Euroopa Investeerimispangast. tegemist on siis nii-öelda kavaga, mille kohaselt investeerimispank saab rahastada suurema riskiga teadusprogramme, me oleme seda teinud mõned aastad ja üks sõltumatute ekspertide grupp viis läbi ka siis analüüsi selle kohta, mis on tehtud, hinnang on positiivne, see on edastatud ka parlamenti komisjon on samuti selle positiivse arvamusega nõus, neljandal veebruaril ka ülemkogu tegi soovitusi, et see algatus võiks jätkuda tulevikus ja, ja eelmisel nädalal Euroopa Parlament oma resolutsioonis ka samasisulise otsuse tegi. tegemist on siis ühise ettevõtmisega, mis tagabki väga olulised omavahelised seosed. eelmise aasta lõpus andsime me laene kuue koma kolme miljardi suuruses, oluliselt rohkem kui, kui eelmistel aastatel. ühesõnaga kolmsada ja sellest kolmsada miljonit on võetud Euroopa Liidu eelarvest, et suurendada oluliselt seda laenude hulka, mis antakse see tähendab seda, et kui, et Euroopa Liidu vahendid aitavad jagada riski, mille, mis võetakse investeerimispanga vahendeid kasutades ja annavad meile siis võimaluse oma investeeringuid suurendada. see on siis esimene näide konkreetsest äh, tulemusi juba näidanud instrumendist ja, ja teine vahend on natukene uuem, ehk teisisõnu siis äh, laenugarantiide süsteem ühe konkreetse spetsiifilise riski katmiseks, me oleme seda näinud uutes, see tekib uute transpordiinfrastruktuuridega, nimelt, et tulu, mida see infrastruktuur esimestel kasu, kasutamisaastatel teenib, ei ole nii suur, kui oleks oodata olnud. see on natukene raske süst-, detailne süsteem ja ma ei ra-, ei laskuks praegu siin täpsustesse, kuid äh, üldiselt siis Kommertspank äh, toetab äh, infrastruktuuriprojekte, transpordi infrastruktuuri projekte, saades tagatise, et kui esimestel aastatel projektid ei tooda nii suurt tulu, kui eeldati, on tagatud siis investeerimispanga tagatistega laenu tagasimaksmine ehk teisisõnu siis anname omapoolsed garantiid äh, nii pankadele kui ka projektide koostajatele. Äh, see on piiratud, see äh, summa, mis tuleks siis nende laenude katteks Euroopa Liidu eelarvest. meie oleme muidugi juba hakanud mõtlema järgnevale eelarveperioodile ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale, aga kindlasti mitte ei tohiks jalgratast hakata uuesti leiutama, on meil vahendeid, mida saab kasutada, mida saab uuendada ja meie ühishuvides on jõuda ühtsetele vahenditele, mida oleks nii lihtne kui võimalik rakendada, mis äh, oleksid äh, ka siis sellised vahendid, mida saaks kasutada ikka ja jälle ja et need kataks erinevaid sektoreid ja mis toodaks äh, ka Euroopa Liidu institutsioonide jaoks suuremat nähtavust teeks nad nähtavamaks ja need peaksid olema siis need iseloomujooned, mis oleks kõikidel uutel vahenditel. üks nendest uutest instrumentidest või vahenditest, mida me täna kaalume, kannab nime projekti võlakirjad, Project Bonds ja hea meelega vastan hiljem sel-, nendele, sellega seonduvatele küsimustele. mis on äh, projekti võlakirjade mõte? põhimõtteliselt, nagu ma juba ütlesin, meil on tohutult suured investeerimisvajadused, näiteks transpordisektoris, energeetikasektoris ja nii edasi, te teate ise neid arve, härra Delors oli omal ajal see, kes käivitas üle-euroopalise transpordivõrgustiku, aga selleks, et seda realiseerida, on vaja miljardeid ja miljardeid eurosid nii et osalt meil on siis tohutu vajadus, teisalt eelarved on tugeva surve all ja pangad, kes on natukene ettevaatlikumad pikaajalisi riske võttes, ja veel üks element, mida meil, mis meid eriti huvitab projekti võlakirjade puhul, veel see, et äh, need äh, ettevõtted, mis keskendusid äh, ainult ühele ehk monoline ettevõtted, on purunud kindlustused eh, ehk Monoline kindlustused, mida anti ei täitnud oma eesmärki ja me mõtlesime siis nüüd sellele, kuidas ligi tõmmata erasektori vahendeid andes siis ettevõtetele võimaluse välja anda võlakirju, mida tõesti võiksid siis osta kas pensionifondid, kindlustusettevõtted või avaliku sektori ettevõtted või avalik sektor, ehk teisisõnu loome sellised erinevad tasandid võlgadele ja mida siis ka osaliselt äh, annavad justkui läbi nende võlakirjade, projekti võlakirjade siis Euroopa Liidu institutsioonid. Euroopa Investeerimispank, äh, te näete siin seda skeemi, meie osa on keskmine osa, investeerimispanga osa. Äh, ma laskusin kõikidele detail, kõikidesse detailidesse, kõige lihtsam variant on see, et Euroopa Investeerimispank annab öö, laenu Äh, nii-öelda äh, teise osa, teise faasi laenu, mis toetab omakorda esimese äh, suuremat laenu. ehk teisisõnu, siis üritame niimoodi krediiti suurendada Euroopa eelarvest saadavad summad aitavad meile võimaluse jagada riske siis panga ja invest- ja Euroopa Liidu vahel, kuid seda väga piiratud summas me ei räägi siin muidugi Euroopa Liidu eelarve täielis, täieliku surve alla panemist, Euroopa eh, Liidu eelarvest tulevatele vahenditele pannakse konkreetne ülemmäär. ja suurem osa riskist kannab siiski Euroopa Investeerimispank. ja vot sellised projektid, nendega me tegeleme, oleme käivitanud ka nii-öelda konsultatsiooniprotsessi ja ootame erasektori reaktsiooni praegu, seni on reaktsioon olnud positiivne, see on võimalus, kuidas äh, tõmmata ligi erasektori vahendeid infrastruktuuriprojektide rahastamiseks. Äh, olen toonud ühe konkreetse näite just nimelt transpordi näol, kuivõrd sellest räägitakse väga palju, on aga ka teistes sektoris taolisi öö, ettevõtmisi tulemas, mida me oleme rääkinud läbi siis koos äh, Euroopa Komisjoniga ja lõpetuseks ütleksin, et ma olen täiesti veendunud, et järgmine kümnend kujuneb ilmselt Euroopa Liidu jaoks võtmetähtsusega kümnendiks ja et Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia tundub mulle olevat äh, täiesti vältimatu. kui me tahame suurendada Euroopa majanduse kasvuvõimet, on täiesti selge, et me peame investeerima ja mitte ainult infrastruktuuridesse, vaid investeerima näiteks ka haridusse. me peame kindlasti tõstma öö, oma kõrgharitute inimeste arvu, me peame öö, teadusuuringutesse rahastama, suurem osa meie kapitalist peab minema innovatsiooni ja seda väga kiiresti. see on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia põhiteljeks ka kuid täiesti selge on see, et ega see kõik ei sõltu mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonidest. on täiesti vältimatu, et valitsused ja rahvusparlamendid tagavad selle, et see strateegia oleks ajakohane, ei oleks nende oma ja et äh, ka nemad võtavad endale vastutuse natukene paremini koordineerida seda ühtset Euroopa majandusjuhtimist see tundub olevat mulle sine qua non tingimus selle strateegia äh, täitmiseks. ja sellepärast peabki Euroopa Komisjon seda ka väga oluliseks. ning sellega seoses on minu meelest ka väga hea mõte rääkida otse Euroopa rahvusparlamentide saadikutega, sellepärast et me ei suuda seda strateegiat ellu viia, kui valitsused ja rahvusparlamendid ei tunne seda olevat oma strateegiana, aitäh! Vielen Dank, Herr Maestad, und vielen Dank auch dafür, dass Sie... Aitäh, härra Maestad. ja aitäh selle eest, et te olete toetanud jõupingutusi leida konsensus liikmesriikide parlamentide liikmetega. tõepoolest, kui me kõik keskenduksime ühisele eesmärgile, siis me võib-olla ka saavutaksime need eesmärgid, kuivõrd need on väga ambitsioonikad ja nüüd on äh, sisse juhatatud teine paneel, investeerimine Euroopa Liidu majandusse, Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamise tagamine. ja kõigepealt siis äh, Chris Davis. suur tänu teile ma tuleksin tagasi härra Maistadi viimaste sõnade juurde. me peame eh, tegema tööd koos käsikäes eh, rahvusparlamentide liikmetega, sest muidu ei tule sellest asjast midagi välja. Eh, härra Maistad tõstis esile ühe väga olulise küsimuse, see on nimelt raiskamine. investeeringud ja nende kasumlikkus. nii et Eh, siis investeeringud, informatsiooni ja nii edasi. Eh, küsimus on siis selles, et eh, kas me investeerime sellistesse küsimustesse nagu energia või nafta. küsimus on siis selles, et me ei pea mõtlema mitte ainult ühe majandustsükli peale, me peame mõtlema tuleviku peale, see puudutab Euroopa Liitu, see puudutab Euroopa Liidu liikmesriike, millised on meie ühis, ühised huvid, mille kallal me kõik koos Euroopa Parlamendis ja rahvusparlamentides saame tööd teha, et meie majanduseesmärgid täita. väga oluline on konkurents. kui me äh, mõtleme äh, selle peale, äh, siis kuhu investeeringud maailmas suunduvad praegu, siis me näeme, et Eh, nad suunduvad eh, Aasiasse, nagu ütles ka Toomas Mann oma sõnavõtus, on eh, põhjalikult analüüsitud seda, kuhu, millistesse piirkondadesse investeeritakse, investeeritakse, mil, kui palju investeeringuid võimalik säilitada Euroopasse kuidas oleks võimalik äh, muuta efektiivsemaks äh, need investeeringute kasutamine, mis Euroopasse tehakse. ma arvan, et meil on võimalik selles osas kokkuleppele jõuda, me peame väga tähelepanelikult äh, vaatame üle need küsimused, mis probleeme on tekitanud, see puudutab maksuküsimusi, infrastruktuure, regionaalseid investeeringuid ja nii edasi. me peame vaatama, kus, millistes küsimustes kõige rohkem raiskamist oli. me peame mõtlema ka selle peale, Eh, kuidas garanteerida kõige tulemuslikum tegutsemine, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja Euroopa Liit oleksid efektiivsemad. see oligi minupoolne panus meie tänasesse arutellu eh, ja väga oluline on rahvusparlamentide roll ja ei tohi mõelda ainult ühe majandustsükli peale, meil on vaja eh, ühist, ühtsust, meil on vaja koostööd. Thanks. Merci, euh, monsieur le president. tänan, härra Maistad, teie sõnavõtu eest. kallid kolleegid, ma sooviksin veel kord rõhutada, et Belgia toetab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. me oleme täheldanud eh, küsimuse keerulisust, ühest küljest investeeringute vajadus, teisest küljest eh, eh, vajadus kontrollida riigi kulusid. tahaksin öelda välja ühe mõtte, mis on ühtlasi ka küsimus, tasakaalu küsimus, mm, mis puudutab praegu nii Euroopat kui liikmesriike, on tegelikult äh, Eh, selle küsimuse põhjaks on tegelikult eh, eh, rahvusriikide küsimus. on selliseid rikkusi, mis ületavad riigipiire, on piirkondi, mis on majanduslikult väga dünaamilised. ja kui me soovime äh, riigisisese kontrolli sisseviimist, siis on vaja regioonidele manööverdamisruumi, samuti ka tööstustel on vaja manööverdamisvõimalust säilitada. kui me soovime süsteemi ümber teha, siis me peame olemasolevat olukorda analüüsima. me ei tohi piirduda ainult sellega, mis toimub ühes piirkonnas või ühes riigis ma tean, et mul eriti kõne, pikalt kõneaega ei ole, kuid on üks teine teema, millest tingimata rääkima. ja see puudutab VKE-sid. et eh, need ettevõtted eh, annavad väga, eriti just maksudena väga palju meie eh, majandus stabiilsusesse. sellega seoses äh, Eh, majand-, pangandussektori reforme peaks garanteerima tingimata VKE-de toetamise. ma sooviksin ühtlasi ähm, ähm, seda öelda, et eh, investeerimispanga laenude kohta, et et investeerimispanga laenud tuleks üle vaadata investeerimispanga tagatised peavad olema suuremad ja see puudutab kogu Euroopat, mitte ainult riiklikku, Euroopa liikmesriiki. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad, härra Maestat Euroopa Investeerimispangast pidas meile äärmiselt huvitava kõne ja andis huvitavaid mõtteid kriisi jaoks ja selle aja jaoks, kui kriis on jäänud juba selja taha. praegu elame me kärpeajastul <clears throat> ja iga äh, riik, isegi iga ettevõte peab kogu aeg mõtlema eelarvekriisist. kõik äh, need äh, soovitused, mis me saime nende probleemide lahendamiseks, on olulised. ka Poola on viimastel aastatel vaevelnud kriisi käes aga on samas ainus Euroopa Liidu riik, kus on endiselt äh, väga kõrge majanduskasv. sellest hoolimata peame meiegi mõtlema sellele, kuidas säästa ja kuidas kahandada eelarve puudujääki. ja seetõttu valmis, seetõttu ongi meie jaoks härra Maestati käsitlus nii huvitav, sest see näitab, et vaatamata finantskriisile on meil võimalik ikkagi mitmekordistada oma investeerimisvõimalusi. meile kui Euroopa Liidu liikmele meile kui Euroopa Liidu liikmele on tähtis ka solidaarsus ja erisuste vähendamine liikmesriikide vahel. selleks on vaja investeeringuid äh, taristutesse, energiasse, haridusvaldkonda, haridussektorisse. ja me peame mõtlema ka sellele, kuidas paremini ära kasutada ressursse. kõik need mõtted olid väga huvitavad ja meie jaoks väga väärtuslikud ning kindlasti me kasutame neid tulevikus. aga meie omalt poolt võime samuti öelda, mida tegema peaks härra Maistadi kõne sisaldas viiteid sellele, et ka vanad liikmesriigid vajavad suurinvesteeringuid. meie näeme seda samamoodi. meie arvates on investeeringuid vaja nii uutes kui vanades liikmesriikides ning need äh, investeeringud on tulevase majanduskasvu mootoriks. siis on meil võimalik kriis selja taha jätta. Euroopa Investeerimispanga tegevus on samuti nii-öelda mootoriks mis aitab juhtida tulevast majanduskasvu. me toetame täielikult teie prioriteete, mis on selgelt nähtaval ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias. ja see, et me täna neid küsimusi täna siin arutame koos Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentidega, on meile samuti oluline asjaolu ja äh, aitab samuti näha tulevasi lahendusi, aitäh! suur aitäh ja nüüd Rahvapartei fraktsioon suur aitäh, ütleb proua Peedikäinen. me arutame praegu, millised on äh, võimalused suurema stabiilsuse saavutamiseks äh, ja kuidas me saaksime stabiilsuspakti juurest liikuda tõelise kasvupakti ja jätkusuutlikkuse paktini. selleks, et äh, seda sammu astuda, on vaja rohkem Euroopat. Euroopa Investeerimispangal ja Euroopa Komisjonil on siin lausa võtmetähtsusega roll mis aitab äh, meil paremini mõista ka erasektori äh, kapitali ja seda, kuidas seda saab kasutada erinevates innovaatilistes lahendustes, uues rohelises majanduses, sotsiaalsetes uuendustes ja nii edasi. tähtis on aru saada, et me vajame sobivat õigusloomet nii liikmesriigi tasandil kui ka Euroopa Liidus tähtis on, et meil oleksid vajalikud õigusaktid, kuid ka ambitsioonikad eesmärgid näiteks kliimamuutuste alal, keskkonnapoliitikas e, ja et nende eesmärkidega käiks alati e, kaasas ka sobivad õigusaktid, et investorid meid usaldaksid. ja kolmandaks peaksime me Euroopa tasandil Euroopa tasandil ja samuti peaks liikmesriikide tasandil e, vaadatama uuesti eelarvet. me teame, et äh, meil on eelarvelised piirangud, et see on vältimatu ja seetõttu tuleb vaadata, et me ei toetaks äh, selliseid äh, tegevusi, mis tegelikult on vastuolus kasvu saavutamisega. nii et me ei kulutaks oma väheseid ressursse selleks, et toetada seda, mida toetada ei ole mõtet. teisisõnu on vaja ähm, saavutada parem ressursitõhusus, paremini ära kasutada seda nappi ressurssi, mis meil üldse on tähtis on, et meil oleks ähm, koostöö Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentidega ning et see koostöö lähtuks nendelt alustelt, mida ma siin praegu kirjeldasin. ka liikmesriikide eelarved on olulised. ka liikmesriikides tuleks äh, tuleks vastu võtta ennekõike selliseid tegevusi ja meetmeid, mis täiendavad teiste liikmesriikide samaväärseid meetmeid ja tegevusi ning lõpuks tahaksin kasutada võimalust kommenteerida Euroopa Investeerimispanga sõnavõttu ka sellega, et küsin, milliseid uusi instrumente on meil vaja riskikapitali tõhusamaks äh, kasutamiseks. ja sellega ma ka lõpetan. aitäh, nüüd äh, võtan järgmised kolm kõnelejat. kõigepealt äh, Lordide Koja esindaja Ühendkuningriigist, siis Itaalia parlamendi saadik ja lõpuks Slovakkia esindaja lugupeetud härra Maestat, meil oli suur au teid hiljuti Lordide Kojas võõrustada. Lordide Koda avaldab varsti oma aruande mitmeaastase finantsraamistiku ning Euroopa Liidu strateegia kohta siis aastaks kaks tuhat kakskümmend ja sellest ma lähemalt räägiksingi. me tahame omalt poolt rõhutada, kui oluline on Euroopa lisandväärtus. me usume, et eelarve suhtes tuleb käituda äärmiselt karmikäeliselt ja selgelt välja tuua prioriteedid, mis tõesti on olulised, näiteks teadusuuringud ja energiaküsimus isiklikult usun, et me peaksime tagasi minema äh, nullbaasilise eelarve koostamise juurde, mis tähendab seda, et rohkem raha antakse Euroopa Liidu vaesematele liikmesriikidele, kes siis äh, saaksid äh, kiiremini oma majandust arendada, et meil lõpuks tekiks tõeline ühisturg. ja peale selle tuleb aru saada, et tähtis ei ole mitte ainult eelarve suurus või eelarve jaotused, vaid ka see, et eelarve oleks paindlik nii et kui lõpeb kärpeajastu, oleks võimalik üle minna majanduskasvu ajastusse. kui paindlikkust ei ole, siis ei saavuta me ka edu. peale selle tahaksin rääkida ühtsest Euroopa turust. Lord Cofield, kes on äh, minuga koostööd teinud Lordide Kojas, on selle kohta juba küsimusi esitanud. me ootame, et äh, ühisturg tõesti rakenduks ja me ootame, et äh, see turg sobituks just VKE-de vajadustega mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis tuleb tagada, et see oleks parem kui Lissaboni strateegia. ilmselt kõik nõustuvad, enamik nõustub minuga selles, et Lissaboni leping, Lissaboni strateegia oli läbikukkumine. me oleme rääkinud äh, ka härra Kruhti äh, teatisest, mis puudutab nii-öelda Euroopa rongi ja De äh, Guhti teatis äh, Euroopa arengu kohta on huvitav sellepärast, et ka mina, et ka mina ise äh, viin märtsis lõpule oma töö, mis puudutab Euroopa majanduse arengut ning kõik, kes soovivad seda lugeda, on teretulnud minu käest koopiat küsima. ma räägin seal üldisest strateegiast Euroopa Liidu majanduskasvu jaoks, aitäh! aitäh, Lord Harrison! nüüd Itaalia esindajal. aitäh! me peame olema avameelsed ja ausalt äh, ütlema, et äh, Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on väga ambitsioonikad äh, eesmärgid, mis on ja-, jaotatud ka selgetesse rühmadesse ning et liikmesriikide ees seisavad samuti väga suured väljakutsed. härra Maistat on oma kõnes näidanud, et tegelikult on suur lõhe ühelt poolt vajaduste ja teiselt poolt olemasolevate ressursside vahel. kui me räägime avaliku sektori mm, distsipliinist, siis tulebki välja, et meil on vaja mõelda mm, sellele, kas meil on tarvis teha kulutusi ja milliseid kulutusi on vaja teha ja mille arvelt neid tehakse. kuid teisest küljest ei ole me saanud piisavat vastust euro võlakirjade kohta. kui rääkida erasektori rahastamisest, siis minu meelest oleks meil vaja põhjalikku debatti Baasel kolme kohta, sest Baasel kolm ja Baasel kolme mõju tähendab seda, et VKE-d võivad saada kõvasti kahjustada. väikeettevõtetel võib Baasel kolm olla väga kahjulik. seetõttu on võib-olla mõistlik tühja lootuse asemel lihtsalt kehtestada pankadele rangemad reeglid ning äh, reaalmajanduse puhul on kõige olulisem toetada VKE-sid. Euroopa Investeerimispank on tegelikult nii-öelda hallil alal äh, äripankade ja keskpanga vahel kuid ta võiks äh, mängida suuremat rolli, kui mängib praegu. eriti puudutab see eurovõlakirjade projekti. ma arvan, et sellele teemale võiks palju rohkem äh, keskenduda. aitäh ning viimasena äh, Slovaki Vabariigi esindaja lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt täname Euroopa Investeerimispanga esindajat meid äh, huvitab, meid Slovakkias huvitavad ennekõike äh, kiirteede ja üldse liiklusalased äh, projektid, kuid huvitavad loomulikult ka mehhanismid, millest räägitakse Euroopa Liidu tasandil, ehk siis Euroopa võlakirjad, millega püütakse rahastada teatud Euroopa projekte. Euroopa Liit on näidanud ähm, on seni töötanud nii, et Euroopa Liidu liikmesriikide panus jaotatakse ümber kuid Euroopa võlakirjade projekt tähendaks seda, et Euroopa Liit rahastab erinevaid nõudmisi, erinevaid vajadusi, mitte ainult sellest panusest, mida ta saab liikmesriikidelt või omavahenditest, vaid ka võlakirjadest. ma arvan, et igasugune uus rahastamismehhanism Euroopa Liidu tasandil kas äh, vähendab äh, seda seda osakaalu, mida saavad liikmesriigid ja regioonid oma eesmärkide täitmiseks vastavalt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale või suurendab veelgi seda panust, mida liikmesriigid peavad maksma. ma arvan, et mõlemad meetodid võivad olla sobivad, võivad olla sobivad, kuid ikkagi tuleb silmas pidada lähimuse subsidiaarsus, lähimuse solidaarsuspõhimõtet. tähtis on mõelda sellele, kuidas erinevad liikmesriigid ja regioonid otsuseid teevad ning kuna Euro-, Euroopa võlakirjad tooksid kaasa suurema tsentraliseerituse, siis ei saa Slovakkia neid pooldada. suur aitäh! Ani Podimata äh, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu teile! ma sooviksin samuti öelda, et äh, üks põhilisi küsimusi mida paljud kõnelejad on meenutanud, seda nii Euroopa Parlamendi kui Rahvusparlamendide esindajad, oli eh, siis see, et eh, kuidas ehm, finantseerimisprobleemidest praegusel hetkel välja tulla, kuidas leida vajalikud vahendid selleks, et eh, edukalt oma praegused eesmärgid täita ma mõtlen see kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke, samuti ka teisi suuri väljakutseid. seda nii Euroopas kui kogu maailmas. ma sooviksin Euroopa Investeerimispanga presidendi poole pöörduda ja öelda, et Euroopa Parlamendis me oleme nõus sellega, et peame oma tähelepanu koondama riigid, riikide kuulutuste vähendamisele ning samuti ka sellele, mida me kutsume nii-öelda innovaatiliseks finantseerimiseks, seda mõtmel põhjusel. selleks, esiteks sellepärast, et me, me peame tegema kõik selleks, et olla atraktiivsemad uutele finantseeringutele ning samuti selle sellepärast, et äh, see kõik ei tohiks liialt kalliks minna Euroopa maksumaksjale. Teie oma sissejuhatusest äh, rääkisite Euroopa Komisjoni poolsetest algatustest. Äh, te rääkisite samuti ka infrastruktuuridega seotud kulutustest ning ma tahaksin teile esitada sellega seoses mõningad küsimused see tekst, mille Euroopa Komisjon äh, avaldas, rääkis sellest, et äh, infrastruktuuri teile kulutatavad summad peavad olema ähm, läbipaistvad, sellel peab, neil peab olema ka euroopalik lisandväärtus. see aitab, äh, seda on võimalik tõlgendada erinevalt kas eeltingimuseks võiks näiteks selliste tööde läbiviimisel olla nende piiriülesus ja teised kolleegid rääkisid kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, kas me räägime siin ainult infrastruktuurides, eh, infrastruktuurist või eh, me räägime siin ka poliitikatest? Mrs Rosenkrantz from Sweden. proua Rosenkrantz nüüd Rootsist, palun. suur tänu, härra esimees istun siin, ütleb proua Rosenkrantz. täna arutelul olev on väga oluline ja Euroopa peab rohkem rõhku panema oma, oma konkurentsivõime suurendamisele, kasvu ja töökohtade tagamisele, stagnatsioon ei ole valikuvariant. millised on aga siis need meetmed, mis tuleks võtta? kõigepealt pean ma väga oluliseks Euroopa Liidu siseturg lõpuni arendada, nii nagu paljud on ka öelnud, Euroopa Komisjoni hinnangutel, kui siseturg on valmis, peaks SKT suurenema kümme protsenti. kaasajastamist on vaja teha nii, et rohkem pöörataks tähelepanu tõusvale teenustesektorile, digitaalagenda väljaarendamisele ning reeglite lihtsustamisele. teiseks võime rääkida pikalt-laialt uutest strateegiatest kasvu tagamiseks Euroopas, kuid ega see ei tähenda eriti midagi, kui me vastavalt sellele ka ei tegutse Äh, väga hästi sõnastatud strateegiad on juba saavutatud, äh, on jah, tõesti äh, reastatud, ma näiteks ka toetan Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, see on ilus strateegia, kuid tuleb minna sõnadest kaugemale, tegudeni tuleb kaasajastada Euroopa Liidu eelarve, kuid läheneda ka piiravalt, peame suunama investeeringud selleks, et tagada kasv uutes sektorites, näiteks täna pool eelarvest läheb ühtsele põllumajanduspoliitikale, see ei ole sugugi otseselt ähm, vastavuses Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega suurendada äh, kasvu uutes sektorites, peame rohkem panustama teadusuuringutesse, haridusse ja innovatsiooni. lahendus äh, minu meelest kindlasti ei oleks äh, suurem eelarve. Euroopa Liidu eelarve on ometigi ju maksumaksjate raha ja me peame suhtuma ettevaatlikult sellesse meie avaliku sektori kulud tulevad olema tasakaalus ja rohkem peab äh, üles näitama austust äh, ja rohkem rakendama äh, reegleid, näiteks nagu kasvu- ja stabiilsuspakti reegleid Rootsi parlament on samuti vastu tehingumaksule, ei poliitikud ega rahvas Rootsis ei toeta Euroopa-üleseid makse. ja minu isiklik seisukoht on, et finantstehingute maksustamine on äh, halb mõte, kui taha, tahame kasvu saavutada ja kui me tahame äh, rikkamat maailma, sealhulgas siis ka rikkamat Euroopat. nii et lõpetuseks, härra esimees ütleb, et teil on aeg juba käes, äh, proua Rosenkrantz ütleb, et nüüd on tagumine aeg Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat senisest tugevamini toestada. härra Puskari on järgmisena Rumeeniast, saab sõna aga ei soovi sõna sellisel juhul. Anne Jensen liberaalide seast Euroopa Parlamendist. suur tänu, härra esimees ja suur tänu härra Maistadile väga hea avakõne eest ja ma tõesti eh, olen teiega sajaprotsendiliselt nõus, et Euroopas on vaja tohutuid investeeringuid. ning eh, olles koos siin kõikide rahvusparlamentide esindajatega, tahaksin ma jagada teiega seda meelehärmi, mida me tunneme ikka ja jälle Euroopa Parlamendis. Teie peaministrid, valitsused on kokku leppinud tegevuskavas, näiteks energeetika tegevuskavas, mis tähendab seda, et kuskilt peaksid tulema tohutud investeeringud energiasektorisse, aga raha selle jaoks ei ole. meil pole kopikatki selle jaoks ja kui selline otsus on tehtud ja šampanja ka selle otsuse kinnitamiseks joodud, tulevad rahandusministrid sellele järgi ja ütlevad, ega me selle eest maksta küll ei taha. ja sellepärast peab härra Maistad äh, midagi leiutama hakkama ja kuskilt äh, raha leidma. loomulikult on programmid, mis tuleb rahastada eelarvest, nii nagu te ütlesite, on programme, millel ei ole väärtust, mille väärtus ei ole nii suur, et seda turud hakkaksid rahastama kuid mul on üks näide tuua ka ühele Slovaki kolleegile seoses projekti võlakirjadega. minu enda koduriik Taani. meil on suur riigiettevõte, kes rahastab äh, tuuleenergiasse ning nemad tahaksid tulla turule ja on kokku leppinud äh, pensionifondidega, et äh, pensionifondid hakkavad rahastama energiatuuleparki. tegemist on ka Euroopa projektiga, sellepärast et sellest saadav energia mitte ei suunata ainult Taani, vaid ka äh, Balti riikidesse ja mujale Euroopasse. kuid pensionifond ei saa kanda täis riski ja meil on selle jaoks vaja teid, härra Maistat, et te tuleksite ja rahastaksid neid äärmiselt riskantseid ettevõtteid, et näiteks kui ma olen näiteks äh, tsunami, mis tuleb ja ujutab äh, selle tuulepargi üks päev üle, oleks see projekt siiski finantsiliselt tagatud. nii et mulle tundub, et see, mida te rääkisite projekti võlakirjade kohta, on tõesti väga tähtis, soovin teile tõesti südamest edu, et see projekt ka käivituks. järgmisena Ungari parlamendi esindaja. suur tänu, härra esimees mul on väga hea meel, et ka mina Rahvusparlamendi esindajana täna sõna saan ja härra Maistadi eh, sõnad ja härra Mirovi sõnad olid minu meelest väga tähtsad. me räägime, eh, me ei ole täna siin rääkinud ühest asjast, mis on kriisi puhul kõige olulisem. nimelt, et see kriis eh, sai alguse Ühendriikides. see oli põhimõtteline struktuurne kriis, mis seal puhkes ja Euroopa peaks nüüd tagama äh, selle, et me kuidagi sellest struktuursest kriisist välja tuleksime. härra Maestadi äh, sõnavõtt oli äärmiselt innustav. Äh, oluline on nüüd aga liikuda sellest edasi ja kui tõesti see on tõsi, et Euroopa jaoks on järgmine kümnend kõige olulisem, on minu küsimus teile et äh, mida arvata siis möödunud aastakümnest, kas me oleme olnud natukene liiga leebed, äh, oleme suhtunud läbikukkumistesse natukene liiga äh, leplikult, sest selge on see, et selliseid läbikukkumisi meil ei ole vaja, meil ei ole vaja mitte ainult rohkemat Euroopat, vaid meil on vaja paremini integreeritud Euroopat. integreeritud Euroopa tähendab võimu, võimu turgudel, millest võib nii mõndagi kasulikku tõusta ja nagu alguses ka välja toodi, kriisihalduses öö, ähm, on määrava tähtsusega see, kui kiiresti me reageerime ja seega tuleb otsuseid minu meelest langetada senisest märksa kiiremini. suur tänu, ütleb härra esimees ja härra Hortensa Martins Portugalist saab järgmisena sõna, teil on kaks minutit. Eh, suur tänu teile, ma sooviksin samuti rõhutada Äh, seda aspekti, mm, paari aspekti ähm, härra Maistadi kõnest, ilma investeeringutega ei ole majanduskasvu loota, samuti töökohti ei teki juurde. ta ütles, et äh, kahe tuhande üheksanda aasta majanduslangust äh, on võimalik selgitada investeeringute vähenemisega nii et tegu on väga olulise aspektiga, kuid kas kõikidesse investeeringutesse peab ühtemoodi suhtuma, näiteks investeeringud haridusse, teadusuuringutesse, teadusesse, investeeringud, mis äh, moodustavad osa äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast? kas me ei äh, peaks neid, neisse kuidagi teistmoodi suhtuma? Portugal on viimastel aastatel teinud väga suuri edusamme. E, oleme investeerinud taaskasutatavatesse energialiikidesse, eriti tuuleenergiasse ja veeenergiasse. sooviksin pöörata teie tähelepanu vajadusele äh, et ehm, seadusandlus oleks võimalikult stabiilne, et investeeringud, investeerijad julgeksid eh, investeerida, eriti kui asi puudutab keskpikas ja pikas perspektiivis tehtud investeeringutesse. suur tänu ja nüüd Anuta Hübner uh,. Thank you uh,, chair. suur tänu, härra esimees ma tahaksin alustuseks äh, avaldada nõusolekut president Maistadiga. loomulikult äh, on tõsine küsimus, et kuidas äh, investeeringuid rahastada, aga kuidas rahastada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, mis põhineb tootlikkusel, mis põhineb aga ka struktuurimuutustel, mis eeldab äh, rahade leidmist suurte riskidega programmidele ja mis siis üldkokkuvõttes hakkaksid tootma töökohti ja nii edasi, see kõik minu meelest kokku on veelgi suurem äh, väljakutse, äh, kui me oleme näinud varem ja te ütlesite, härra Maestad, et eelarved jäävad äh, ka järgnevatel aastatel surve alla, seadsite kõhkluse erakap-, erapanganduse võimekusele järgnevatel perioodidel midagi teha, lähiperioodil ja ausalt öeldes äh, järgmine Euroopa eelarveperiood äh, ilmselt näeb ka seda, et eelarve on väga tillukene. ja üks asi veel, mida ei tohi unustada, on nimelt siis konkurents maailma tasandil. nii et mulle tundub, et meil ei olegi muud valikut, äh, vaid peame lõpuks mõistma, seda, et igasuguse avaliku sektori rahade kasutamise puhul tuleb ennekõike mõelda võimendiefektile, võimendusefektile. me oleme rääkinud seda ka liikmesriikide tasandil, me oleme praegu rääkinud sellest võimendusefektist ainult Euroopa Liidu tasandil, kuid peaks rääkima ka liikmesriigi tasandil. Teie roll pangana ja teie isiklik roll selles kontekstis on, on suurem kui, kui kunagi varem ja mul on teile ainult üks palve te teate oma varasemast kogemusest seda, et üks põhjuseid, miks investorid äh, ei äh, ole väga vapralt valmis uutesse innovatsiooniskeemidesse investeerima, on see, et regulatiivraamistik, eriti Euroopa seadusandlis, seadusandlik raamistik on liiga keeruline. üsna tihti on see täielik košmaar äh, nende inimeste jaoks, kes tahaksid uut instrumenti kasutada Äh, ükskõik milline instrument see siis on, olgu see siis mõni tagatisvahend või, või muud mida, või mis iganes, nii et ma tõesti loodan, et selles kontekstis see võlakirjade süsteem kujuneb lihtsamaks. komisjon tegeleb täna ja te olete ka selle tööga osati seotud äh, uue seadusandluse kallal ja ma tahaksin teilt paluda, et te tagaksite selle, et see õiguslik raamistik tõesti oleks tugev, et oleks julgustav, oleks raamistik, mis oleks paindlik ja lubaks meil seda kasutada paljudes erinevates valdkondades, neid uusi rahastamisvahendeid, millega te tegelete. nii et minu meelest on täiesti selge see, et meil on vaja konkreetseid reegleid järelevalve, järelevalveks, auditeerimiseks, rakendamiseks ja nii edasi, kõikidele nendele asjadele tuleks mõelda juba täna ja praegu. ja võib-olla võtate endale kohustuse et te tegelete ka haldussuutlikkuse arendamisega, et me tõesti näeksime seda härra esimees, aga sekkub ja, ja ütleb, et proua Hübneri aeg on läbi suur tänu, härra Stumpfol Aust-, Austriast. Eh, eh, ehm, lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid. me ilmselt oleme ühel meelel, et tegemist on huvitava teemaga. ja et see on ka otsustavaks kaalukeeleks Euroopa tuleviku suhtes kahekümnend, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias lepitakse kokku ka tegevuse lähtealustes ja eelkõnelejad on juba öelnud, et me ei tohiks korrata neid vigu, mida me tegime Lissaboni strateegiaga, kus me küll rääkisime väga palju, seadsime eesmärke, kuid tegelikult ei suutnud neid rakendada ega täita. kõige olulisem on reformide eesmärkide ellurakendamine. ma olen nõus ka härra Maestatiga, kui ta ütleb, et meil on praegu unikaalne võimalus eriti kui äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia prioriteete tõesti rakendatakse liikmesriikide tasandil. Need peavad olema ka liikmesriikide prioriteedid, muidu tabab meid äh, läbikukkumine ja meie majanduspoliitika ei ole tulevikus jätkusuutlik. investeeringud peaksid ennekõike keskenduma konkurentsivõime tõstmisele, taristutele, haridusele ja väljaõppele. ma näen suurt ohtu selles, et Euroopa võiks veelgi kaugemale triivida meie tõelistest eesmärkidest kuidas me suudame rinda pista Brasiilia, Hiina või Jaapaniga? me ei taha, et Euroopa jääks kuskile taamale toppama. ühelt poolt on Aasia riigid, teisel pool on Lõuna-Ameerika riigid ja meie oleme vahepeal, me oleme keskel ning me saame olukorraga hakkama ainult siis, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tõesti püüavad täita Euroopa Liidu strateegiat kui nad leiavad, et Euroopa Liidu prioriteedid peavad olema ka nende enda majandusruumis tähtsad prioriteedid. ja sellised äh, kohtumised nagu tänane on eesmärkide saavutamisel ka äh, vägagi kasulikud. aitäh ja härra Van Dijk! suur aitäh, härra esimees! suur aitäh, et olete mind äh, täna siia kutsunud. mina kõnelen Vabaduse partei nimel Euroopa Liit arutab seda, kuidas kriisist välja tulla ja me kõik tunneme tuleviku pärast suurt muret. loomulikult tuleb meil tõsta konkurentsivõimet, aga tähtsam küsimus on siiski see, kuidas kasu tuua reaalmajandusele ja samaaegselt tugevdada VKE-de positsiooni. meil on praegu endiselt jõus kärpemeetmed meil tuleb tugevdada ka panku ja tuleb meeles pidada, et liikmesriigid on endiselt suveräänsed. meie arvates ei ole Euroopa Liit äh, poliitiline liit. meie ei soovi näha föderaalset Euroopa superriiki. kuid näib, et surve tõttu, mida kriis on meile avaldanud, liigume me just nimelt äh, poliitilise liidu suunas, meie seda ei soovi. PVV, see partei, mida ma esindan, ei taha et riik peaks ära andma oma suveräänsuse Euroopa kasuks ja me oleme vastu ka absoluutselt igasugusele Euroopa maksule. ükskõik, kas tegemist on Euroopa võlakirjade või Euroopa finantstehingu maksuga, Euroopa Liit ei saa olla äh, maksustavaks äh, üksuseks. liikmesriigid peavad taotlema seda, et liikmesriik äh, oleks tugev, mitte et Euroopa Liit oleks tugevam. Euroopa Liit on nii tugev, kui on tema nõrgim lüli seega on nõrgimatel, nõrgemate lülide tugevdamine Euroopa Liidu huvides. kõigil liikmesriikidel on oma mured, kuid sellest me ei räägi, me ei räägi sellest, kuidas Euroopa Liit võiks muuta liikmesriike konkurentsivõimelisemateks. aitäh, härra Antonin! lugupeetud president! kui me räägime investeeringutest ja Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, siis on ju ainult loogiline, ainult mõistlik. mõelda ja rääkida ka kärpemeetmetest, majanduse struktuurilisest ja liikmesriikide erinevustest. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia peab aitama meil lahendada ka investeeringute nappuse probleemi investeeringuid on vaja lairibaühenduse, energiaprojektide alal ja paljudes teistes valdkondades kokku kuni kaks miljardit eurot, mis ületab äh, mitmeaastase finantsraamistiku, ehk siis sellist raha meil lihtsalt äh, kuskilt võtta ei ole aga kui me oma ülesannet ei täida, siis läheb see meile veel kallimaks maksma. Soomes ja Hollandis on välja arvestatud, et rohkem kui üks miljon et iga inimene peaks maksma, iga inimese harimiseks kulub üle miljoni euro ja inimesed, kes ei saa üldse mingit haridust, tegelikult lähevad ühiskonnale ju veelgi kallimaks. Euroopasse tuleb praegu väga palju sisserändajaid, kes tulevad siia tööle, kes on tihti oskustöölised muidugi ei ole neid äh, nii palju kui neid, kes otsib tööd USA-s või Austraalias või Kanadas. ja see tähendab seda, et meie lähenemisviis on vildakas. erinevalt teistest kõnelejatest leian ma, et finantsreformid peavad kaasa tooma rohkem äh, stabiilsust ja kui me need äh, reformid läbi viime, siis tegelikult läheb elu kokkuvõttes odavamaks ning me ei tohiks rahastada mingisuguseid uusi mulle, vaid ainult reaalmajandust. see tähendab seda, et meil on vaja põhjapanevat finantsreformi ja eelarvereformi, sest Euroopa Liidu olemasolevast rahast ei piisa ähm, eesmärkide täitmiseks, järelikult on vaja rohkem raha. räägitud on finantstehingute maksust ja rohelisemast majandusest aga kokkuvõttes tuleb äh, möönda äh, tõika, et me peame lihtsalt raha teistmoodi ümber jagama ja ma tänan härra Maistati, kes samuti keskendus innovaatilistele lahendustele, kui rääkis investeeringutest ning ähm, rääkis ta ka Euroopa võlakirjadest. kõneled katkestatakse, sest kõneaeg on otsas. meil on vaja koordineeritud investeerimisalast äh, lähenemisviisi, lõpetab kõneleja aga meil on vaja lõpetada koosolek õigeaegselt, ütleb härra esimees, ainult pool tundi on lõpuni aega jäänud, härra Maistat tahab ka lõpetuseks sõna ning samuti raportöör ja seetõttu ei, ei saa kõik nii kaua rääkida. härra Andrukaitis, palun, Leedust. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad, aitäh! väga hea on see, et meil on selged reeglid me peaksime mõtlema globaalselt, kuid samaaegselt leidma kohalikul tasandil äh, sobivad lahendused. meil on kakskümmend seitse rahvusparlamenti, kelle esindajad on kokku tulnud siia Euroopa Parlamenti, et me saaksime arutada koordineeritud ja harmoneeritud lähenemisviisi ja selle abil saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid tähtis on luua ka sobiv seos eh, stabiilsus- ja kasvupaktiga, eh, sobiv eh, seos erinevate makromajanduslike meetmete ning erinevate liikmesriikide programmide vahel. Leedu on hakanud oma ülesandeid ka täitma, meie parlament on vastu võtnud asjakohaseid otsuseid, mis puudutavad Euroopa semestrit. ma pean ütlema ka seda, et regionaalne koostöö ja Läänemere koostööstrateegia on headeks näideteks sellest, kuidas piirkonnad võivad koostööd teha. Läänemere strateegia näiteks koondab Läänemere-äärseid riike ja üldse kogu Läänemere regiooni. eurovõlakirjade projekt oleks samuti suurepäraseks mehhanismiks. muidugi peaksid eurofondid muidugi eh, peaks eurovõlakirjade abil ennekõike läbi viidama uusi rakendusprojekte erinevates regioonides ja siin on sobilik eh, tagasi tulla Läänemere strateegia, Läänemere projekti juurde, sest see on suurepäraseks näiteks. Euroopa vajab selliseid projekte. Thank you, Mr Chairman. I will continue. aitäh Äh, härra esimees, mina tahaksin rääkida taani keeles, sest see on minu emakeel. ja selles ma siiski jätkan. suur, suur tänu härra Maistadile selle suurepärase sissejuhatuse ees, ma olen täiesti nõus sellega, mida ta ütles äh, pankade äh, rahastamisvõimaluste kohta pikaajalises perspektiivis ja ma tean, et väga paljudes liikmesriikides ilmselt eelarve probleemid jäävad ka järgnevateks aastateks päevale ja seega on väga oluline ühtne tagatiste süsteem selleks, et leida piisavad investeeringud Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia ellurakendamiseks. Need eesmärgid aga, nendega me oleme nõus, kuid mulle tundub, et meie peaksime kõigepealt äh, oma äh, se, äh, riigis asjad paika saama, me oleme läbi elanud majanduskriisi ja tuleb teha tõsiselt muutusi selleks, et investeeringuid ligi meelitada, sellepärast et investeeringuid on meil vaja, kuid nad, investorid peavad meid usaldama. on väga palju Euroopa Liidu liikmesriike, kes on kulutanud rohkem, kui nad teenivad, me oleme kulutanud rohkem, kui meil on olnud vahendeid. mis tähendab seda, et väga palju on võetud riigivõlga, välja antud võlakirju ja nii edasi. ja nüüd, mis toimub aga Aasias, me ei pea loomulikult kõike panema alati ühte patta, aga sellegipoolest mulle tundub, et me oleme sattunud Euroopas luksuse lõksu me ei taha töötada tervet nädalat, äh, meie palgad on kõrged, meile meeldivad pikad puhkused ja, ja me ei ole absoluutselt konkurentsivõimelised uute tärkavate majandustega Euroopas. ma olen äh, nõus küll eurovõlakirjade mõttega, kuid ma ei ole suus-, siiski veendunud, et äh, see asi toimiks ilma tööturgude reformimiseta. kui me tahame invest-, investorite usaldusväärsuse taastada, tuleb kindlasti meie tööturg süsteemi parendada. ma ei arva sugugi, härra Maistat, et Euroopa Liit võiks äh, äh, praegused, praeguste süsteemidega tulevased pensionid kinni maksta äh, härra Kuver, suur tänu, härra esimees, ühe minutiga väga raske, kõigepealt vajadustest, härra Maistat, milline on täie, täieste vajaduste tegelikkus? kui ma vaatan eh, teatavaid eh, infrastruktuuriprojekte, millest me räägime, näiteks gaasiturud, eh, kas on tõesti mõistlik see, et meil on sellised idast läände ühendused, kõik kolm, mida me toetame? kas me ei peaks toetma näiteks ka meie territooriumil energia tootmist ja järgmine küsimus, millele meil ei ole veel vastust minu meelest ja siis kõik see ökokasv nii, nii-öelda, kas tõesti me saame sellest rääkida? ja räägitud ei ole ka teadusuuringutest, härra Maestat, te ei rääkinud sellest või, või ei kuulnud ma seda, võib küll olla, minu meelest on see väga oluline element. ja veel mõned asjad, kuivõrd aeg on peaaegu juba läbi. ma nimelt arvan, et see, mis välja pakutakse, on suhteliselt äh, märkimisväärne. nimelt riskid, mida siis äh, äh, katab ainult avalik sektor, minu meelest ka pangandussektor peaks nende laenude puhul siiski mingisugused osad ise tagama. ja viimane küsimus puudutab Basel kolme väga palju on räägitud sellest, et Basel kolm võiks tekitada väga tõsiseid probleeme, eriti nendele pankadele, kes tootmissektorit rahastavad, eriti kes rahastavad siis VKI-sid, ma tahaksin täpselt teada, kas see on, on nii või mis te sellest arvate. palju on räägitud ka raiskamisest, äh, avaliku sektori raiskamisest, mulle tundub, et aga et äh, et äh, majanduskriisi tõi meile siiski kaasa see, et erasektor tohutult raiskas raha suur tänu, Pervanš Peres, nagu ma saan aru, on ka sul ka üks küsimus härra Maistadile esitada, kas sa tahad selle nüüd esitada või sead selle kokku oma lõppsõnaga ehk? parem mitte, esitaksin selle küsimuse praegu. Teie visioon investeerimisvajadustest ja finantseeringus raskuste kokkupuutumisest ähm, on kahtlemata meie komisjonile väga tuttavad need probleemid, kuid kuidas need uued finantseerimisvahendid ja need innovaatilised finantseerimisvahendid võivad olla võimaluseks eh, mobiliseerida eurooplaste eh, hoiuseid, eh, mitte ainult siis kolmandate riikide hoiustajate hoiuseid ning kuidas pikaajalised investeeringud äh, infrastruktuuridesse võtavad arvesse meie ühtsuse eesmärki ja kokkuhoidmise eesmärki. president Maestad, Sie haben jetzt, äh, Sie haben jetzt das härra Maestad, teil on nüüd sõna siis vastamiseks küsimustele ja märkustele, mis on esitatud ja pärast seda saavad sõna koordinaatorid äh, lühidalt igast fraktsioonist aga siiski esimees vabandab, üks äh, kolleeg on meil ära ununenud, härra Tšeris Kreekast, palun. suur tänu teile, härra esimees ja aitäh, et te meid siia kutsusite, et teie arutelul osalema. see aitab meil mõtteid vahetada Oh, nii Euroopa Parlamendi kui teiste rahvusriikide parlamentide kolleegidega. see, me räägime siin ühest küljest puudu, eelarve puudujärgi vähendamisest, teisest küljest aga suurema ühtsuse saavutamiseks, saavutamisest. majandused on languses, tööpuudus on väga suur võlg, võlatase on väga kõrge. me peame mõtlema, kuidas erinevates riikides kriisiga toime tulla. Eh, Kreeka soovib eh, pühendada rohkem vahendeid eh, arengu, arengule ja ühtsusele. me soovime, me oleme, meil on väga hea meel, et Euroopa stabiliseerimisvahendi otsustas kasutusele võtta äh, ning ma arvan, et eh, Euroopa Investeerimispanga poolsed meetmed võivad olla lihtsad, eh, efektiivsed, mis aitavad kaasa majandusarengule ja eh, suuremale ühtsusele. me Kreekas arvame, et on vaja regionaalset lähenemist ja me arvame, et kultuur ja turism, mis praegusel hetkel ei ole prioriteedid, peaksid siiski selles uues programmis ka oma koha leidma, sest ka nendesse sektoritesse äh, tuleb abi suunata. Kreeka jaoks on oluline see, et me tugevdaks äh, eesmärki kolm. me Eh, paneks osalema ka eh, eh, kaugel asuvaid regioone ning mäestikupiirkondi. sõna on nüüd teil, äh, härra Maestat. Le président et je härra esimees, nagu ma aru saan, mul on väga vähe aega ja seega pean kõigepealt vabandama, on täiesti võimatu, nagu te isegi aru saate, vastata kõikidele märkustele, mis olid huvitavad, mida me täna oleme siin kuulnud, nii et keskenduksin kolmele teemale, mis võib-olla kõige rohkem tähelepanu pälvisid. esimene teema on nimelt VKE-de roll VKE-d muidugi on Euroopa majanduses ülitähtsal kohal, nagu te teate, enamus Euroopa ettevõtteid on selliseid, kus on hõivatud vähem kui kakssada viiskümmend inimest ja lisaks sellele siis enamus töökohti on just nimelt äh, VKE-de sektoris. ja seega on täiesti õigustatud, et äh, see äh, valdkond ei ole jäänud tähelepanuta ja ütleksin, et me oleme oma krediidivõimalusi oluliselt suurendanud panga poolt äh, pankadele selleks, et äh, nad saaksid laenu anda VKE-dele. lugege seda äh, ülevaadet, mille me oleme teile esitanud. ja me võime nüüd hakata ka kontrollima tänu uutele kontrollisüsteemidele, kas pangad, kellele krediiti on antud, tõesti ka kasutavad siis seda võimalust, et rahastada VKE-sid ja veel proua Piedikäinen ütles täiesti õigesti oma sõnades, et me ei saa rääkida mitte ainult krediidist, vaid ka riskikapitalist, ka siin tuleb kindlasti hoogustada oma tegevust. üks meie filiaalides tegeleb just nimelt riskikapitalifondidega, millel on väga oluline roll samuti VKD osas. me oleme otsustanud suurendada ka siin oma filiaali vahendeid ning eh, lisaks sellele veel ka Euroopa Komisjoni programm, eh, SIP programm, mis eh, samuti siis peaks panustama sellele, et suurendada VKE-de juurdepääsu krediidile. ma teen väga lühidalt, tõesti, ma vabandan, kuid aega on vähe ja, ja mul ei ole aega laskuda detailidesse teine temaatika, millele keskenduksin, on, on eurovõla, vabandust, projektivõlakirjade Äh, küsimus. see võib tekitada teatavaid vääritimõistmisi ja härra Delor ilmselt vabandab äh, mind, aga kui ma ajakirjanikele pean seletama, mida tähendavad projekti võlakirjad, eristan ma omavahel Delori võlakirju Junckeri võlakirjadest ja Barroso võlakirjadest. mina isiklikult toetan kõiki kolme, jah, aga äh, need on siiski oma iseloomult väga erinevad vahendid. Delovi võlakirjade mõte seisneb siis selles, et Euroopa Liit võib samuti olla laenuandjaks, selleks et rahastada äh, investeeringuid ja sellepärast härra Delors äh, käivitaski äh, esim-, äh, esimeste transpordivõrkude puhul just nimelt sellise süsteemi. tollal enamus rahandusministreid oli sellele vastu, sellepärast et tuleb jah, tunnistada, et sellised võlakirjad oleksid suurendanud Euroopa Liidu äh, võlgu, see oleks olnud täiesti ennenägematu eelarve mõttes, sellepärast et räägitud oleks siis ainult ühtsesse nii-öelda varra kuuluvate investeeringute rahastamist. see on siis üks osa eurovõlakirjadest ehk teisisõnu võlakirjad, mille annab välja Euroopa Liit. teine kat-, kategooria siis nimelt Junckeri võlakirjad on teatav selline osa liikmesriikide võla äh, ühisesse patta panemine. põhimõtteliselt siis Euroopa, tegemist ei oleks Euroopa mingisuguse võlaametiga, vaid kuidagi koondatakse siis ühte erinevate liikmesriikide erisusi arvesse võttes need võlad selleks, et rahastataks siis üks osa võlast, on tehtud, tehti tollal väga konkreetseid ettepanekuid, reegligrupp näiteks tegi neid ehk üks osa siis äh, võlast oleks nii-öelda ühine ja siis need Barroso võlakirjad, mis on absoluutselt midagi muud, äh, sellepärast et äh, võlakirjade väljaandjad ei ole Euroopa Liit ega ka liikmesriigid. emiteerijaks on projekti ettevõte, mis võib olla nii eraettevõte, aga ka avaliku erasektori ühisettevõte ja eesmärgiks on siis see, et need võlakirjad saavutavad sellise kvaliteedi, mis annavad eh, institutsionaalsetele investeerijatele võimaluse neid osta. Eh, me ei räägi sellest, et eh, avalik sektor võtab siin kogu riski endale kanda, ütlen meie prantsuse kolleegile, vaid tegemist on siis võlakirjadega, kes, mis peaksid ligi tõmbama ühte teatud tüüpi investoreid, investoreid, kes saavad investeerida pikas perspektiivis ja vot selliseid meil on kõige rohkem vaja ja siis tegemist võib olla äh, Äh, näiteks ka pensionifondidega, kindlustusettevõtetega, kelle reeglid on suhteliselt karmid, äh, kuid kes saaksid siis sellisel juhul äh, osta võlakirju, mille kvaliteet on piisavalt kõrge, kas siis A või AA tüüpi võlakirjad. kuid see kõik to-, toimub to,, sõltub muidugi projekti kvaliteedist, infrastruktuuriprojektide puhul näiteks on alati teatav suur risk kanda. aga ühesõnaga, mõte on siis selles, et need võlakirjad, saavutades teatava kvaliteedi, tõmbaksid ligi ka erasektori investeeringuid, seda siis Euroopa Investeerimispanga toetusel. kõige parem näide on kindlasti see, mille tõi härra Jensen, proua Jensen, vabandust, just nimelt tuulepargid, tüüpiline projekt mis äh, vastab absoluutselt Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärkidel, tegemist on taastuva energia projektiga, kuid millel on teatav risk, äh, mida erapangad ei ole eriti valmis rahastama. ja neid võiks siis ju rahastada nendest projekti võlakirjadest. ja nüüd kolmas temaatika veel, millest Äh, tahaksin väga lühidalt rääkida, kuid mis mulle siiski tundub väga olulise valdkonnana olev, nimelt äh, äh, võrdlus, mis tõmmati Lissaboni strateegiaga paljude poolt. Öeldi, et Lissaboni strateegia on läbi põrunud. ja et miks peaks siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia olema edukam? ega see ei puuduta otseselt strateegia sisu, mis ei olegi ju põhimõtteliselt nii erinev ja ausalt öeldes Lissaboni diagnostika teinekord oli täiesti õige Äh, vahe tuleb sellest, kuidas seda rakendatakse. ja tõesti, see kõik sõltub Euroopa majandusjuhtimisest. me ei ole sellest siin väga palju rääkinud täna, kuid praegu aruteludel olevas, nõukogus arutelul olev näiteks ECOFINis keskendub peaasjalikult just nimelt majandusjuhtimisele. ja on kaks asja, mis on äärmiselt olulised kõigepealt äh, toestamine ehk siis majanduse jõustamispoliitika toestamine, et tuues sisse sanktsioonide süsteemi, mis oleks usaldusväärsem ja usutavam ja teiseks, vähemalt nii palju ma loodan, motiveeriv äh, süsteem, mis viiks liikmesriigid nii kaugele, et äh, nad oleksid huvitatud sellest ühtsest majandusjuhtimise süsteemist. kuid me peame mõtlema ka laiendamisele tänaseni on järelevalve keskendunud peaasjalikult eelarve aspektidele ja äh, rahandusministrid äh, on kindlasti esimesed, kes ütlevad, et avaliku sektori vahenditega peavad asjad olema korras, aga kriis on täna näidanud seda, et majanduspoliitikas on ka teisi aspekte, mis tuleb koordineerida. näiteks nagu äh, rõhuasetus teadusuuringutele on täiesti selge, et meie investeeringud teadusuuringutesse äh, tooksid rohkem tulu, kui nad on paremini koordineeritud ja selleks, et neid koordineerida, tuleb tunnistada seda, et äh, mitmepoolne järelevalve Euroopa tasandil ei puuduta mitte ainult eelarvete järelevalvet, vaid ka teisi valdkondi, ma lõpetan, härra esimees, praegu kohe, kuid nagu te aru saate, see, see teema on mulle väga südamelähedane, minu meelest äh, minu kogemus näitab seda, et vältimatu eeltingimuseks, eeltingimus on see just nimelt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia täitmiseks. suur tänu, ütleb härra esimees, annan sõna veel viiele koordinaatoritele, kui suut-, kui võimalik, piirdugu ühe minutiga selleks, et Pervanš Peresile jääks veel viis minutit lõpetuseks ja kõigepealt siis härra Enger. tänan. see kahtlemata on väga raske lühidalt rääkida, kuid ma katsun endast parimat anda ja ma sooviksin öelda, et Euroopa kohustused eksisteerivad e-, e-, juba aastast viiskümmend kolm alates sest äh, sellest hetkest alates eksisteerib äh, Euroopa projekt ja sellest hetkest alates on Euroopal olnud oma eesmärgid äh, ja samuti ka oma vahendid, millega oma poliitikat finantseerida. siin on räägitud viieteistkümnest miljardist, mis oleks pühendatud ainult infrastruktuuridele, see Eh, kokkuvõttes eh, kõik see raha, mis läks infrastruktuuridele, oleks mitu korda suurem kui Euroopa eelarve. minu meelest me peaksime eh, mõtlema selle peale, milline peaks olema Euroopa avaliku investeerimise strateegia. minul on praegusel hetkel selline tunne, et me ei saa enne investeerima hakata, enne kui Euroopa finantseerimissüsteemid pole põhjalikult ümber mõeldud nüüd, mis puudutab ettevõtete toetamist euro-, ettevõtete majandustegevuse kasvust, siis praegusel hetkel Euroopas on väga vähe selliseid ettevõtteid, mis vastaks tingimustele, tingimustele, et neid, et neid investeeritakse, riskikapitali osa peab suurenema ja samuti on vaja riigipoolseid abisid suurendada suur tänu, mina olen pisut mures. Äh, olen mures äh, sellepärast, et äh, meie aruteludest pidevalt eristatakse konkreetseid põhjuseid, selles osas ma ei, mul ei ole strateegia rakendamise kohta midagi konkreetsemat öelda ja teisest küljest ähm, siis äh, eraldatakse meie eesmärkidest äh, üldine raamistik. me oleme kõik veendunud selles, et suurema integratsioonita äh, ei ole Euroopa võimeline eurot päästma ja ilma eurota ei ole meil võimalik edasi arendada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. ma arvan, et on väga-väga oluline teha kõik selleks, et iga eh, eh, sotsiaalpoliitiline üksus eh, saaks võimalikult suveräänselt tegutseda, sest ilma selle suveräänsuseta ei ole nad võimelised täiel määral oma potentsiaali ära kasutada. teiseks, me peame mõtlema selle peale, mis toimub väljaspool Euroopa institutsioone sest äh, äh, euro äh, on lahutamatu osa Euroopa Liidust ja me ei saa euro saat-, tule, euro tulevikku eraldada Euroopa Liidu tulevikust, Olli Schmidt. väga huvitav ja väärtuslik debatt. meil ei ole siin mingid Euroopa Ühendriigid, seda ei maksa karta, kuid ikkagi peaksime me pidama debatti kuhu on hõlmatud kõik parlamendid, kõik liikmesriigid ja me peame aru saama, et me sõltume üksteisest, sellest ei saa mööda vaadata. ma austan asjaolu, et mõned meist ei talu nii palju Euroopat ja on muidugi ka neid, kes ütlevad, et Euroopa Euro,, euroopalikkust peab rohkem olema, aga olgu sellega, kuidas on, me oleme üksteisest sõltuvad ja palju rohkem, kui me viis või kümme aastat tagasi oleksime üldse osanud oodata. paar märkust, lugupeetud lord Harrington mul oli väga hea meel kuulda, et te mõtlete kaubandusküsimustele ja ma ütlen teile ja kaaspoliitikutele Londonis, et meil on vaja, et Ühendkuningriik täiel määral Euroopas osaleks, et meil oleks tõeline vabakaubandus, see on kasulik ka ühisturule. ja teile, härra Van Dijk, Hollandist ütlen ma seda, et loomulikult võite te suhtuda Euroopa projekti kriitiliselt aga ei ole vaja Brüsselit süüdistada kõige pärast, mis valesti läheb. muidugi te võite olla kriitiline, aga katsuge mitte kogu aeg Brüsselit süüdistada. sellepärast, et see süüdistuste loopimine minu arvates seab ohtu kogu Euroopa projekti. aitäh! aitäh! aitäh, härra Maestat, suurepärase eh, esitluse eest eh, ja sellest, mis te rääkisite investeeringute kohta tulevikus ma nõustun teiega, et meil on vaja uut instrumenti ja võib-olla härra Barroso leiab selle instrumendi või selle lahenduse, sest muidu ei ole meil mingisugust eh, tagatist Euroopa projektide läbiviimiseks, vähemalt praeguse finantsraamistiku raames seda garantiid tegelikult ei ole, sest meil ei ole piisavalt raha, absoluutselt eh, kõvasti jääb puudu Need projektid on äh, kahtlemata äh, kommertsprojektid, ehk siis äh, kõrgem prioriteet on projektidel, millel on suurem turuväärtus või millega saab teenida rohkem kasumlikkust, rohkem kasumit, vabandust. ehk siis näiteks suured taristuprojektid on kindlasti eelisseisundis. aga kuidas täita konvergentsi kriteeriumeid, ühtekuuluvuse eesmärke? sest kui me nüüd kujutleme, et eh, meil on projektivõlakirjad, mis pakuvad eh, erainvesteerijatele huvi juhul, eh, kui nad saavad Läänemere strateegia puhul valida, kas nad siis ehitavad gaasijuhtme Soomest kuni Leeduni või kuskile Kesk-Euroopasse, pole ju raske ära arvata, kumma nad siis valivad. Nikolaus. suur tänu teile ma sooviksin lihtsalt öelda, et investeerimispanga presidendi sõnavõtt oli väga huvitav. kuid siis me alustasime aruteluga, rääkisime sellest, kuidas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke täita, kuid küsimus on siis selles, miks Lissaboni strateegia läbi kukkus Äh, siin on öeldud, mm, toodud selliseid põhjendusi, mis, millega mina nõus ei ole, kuid tegelikult siiski, miks Lissaboni strateegia läbi kukkus? mina arvan, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kukub samuti läbi. sest äh, meil on aluseks antisotsiaalne stabiilsus ja arengupakt. ja äh, härra president ütles, et see peab veel karmimaks muutuma. olgu, kuidas on igatahes see strateegia kukub läbi. sest pakt ei ole mitte liialt leebe, vaid meil ta lihtsalt, teda ei ole võimalik ellu rakendada ning veel üks märkus. me oleme nõus selle euro, euroobligatsioonide kasutusele võtmisega, kuid eh, kas ei oleks siiski parem äh, üritada äh, leida midagi, äh, mis tõeliselt aitaks eurot stabiliseerida. ja veel, ma ei tea, kas te oskate mulle vastata, kuid kui panga eesmärgiks muuseas oleks vähendada ebavõrdsust ja suurendada meie ühtsust, kas äh, see ei tähendaks ju siis seda, et äh, pank hakkab lõpuks ometi toetama ka kõige nõrgemaid? Äh, siin on öelnud, et investeeringud tehnoloogiasse ja teadusuuringutesse on kasulikud investeeringud. siin on räägitud erasektorist, Euroopa eelarvest ja nii edasi, on räägitud ka taristutest, kuid kui kulud kasv-, kas Eh, kas, kui kulud kasvavad seoses erasektoriga, siis kas ei ole tegu äh, lõppkokkuvõttes ikkagi raiskamisega? Eh, tänan, härra esimees. mul on väga kahju, et härra Maistatil ei olnud aega minu kahele küsimusele vastata, eriti selles, mis puudutab äh, siis äh,, puudutab siis hoiustajate küsimust ning ühtsusküsimused samuti olid minu jaoks olulised. ma kuulasin hoolega erinevate sõnavõtjate arvamusi ning kõik mäletavad, milline košmaar see oli, kui Lissaboni strateegia läbi kukkus. me ei saa endale lubada seda, et meie teine, järgmine strateegia samamoodi läbi kukub. me peame eh, eh, suutma leida vahendeid selle strateegia finantseerimiseks kuid see, mis meil praegu on, ei jätku. me peame suutma järeldusi teha sellest, mis on toimunud, me ei taha lubada, et see, mis juhtus, uuesti juhtuks. ma ei, ma armastan üldiselt arutelu nii-öelda provotseerida, kuid Lissaboni strateegia kukkus läbi, kuid kui me soovime, et, et A ja O meie uues strateegias oleks haridus, teadusuuringud, siis ähm, Euroopa Liit praegusel hetkel peab ütlema, ei äh, tee midagi selleks, et äh, Euroopa Liidu strateegia toimima hakkaks. ta ei teinud seda ka eelmine kord Lissaboni strateegiaga ning eh, praegusel hetkel OCDE poolsed eh, arvud eh, tõestavad, et kümme aastat enne kriisi pooled liikmesriikidest vähendasid oma kulutusi haridusele. ja keegi ei räägi sanktsioonidest, keegi ei soovi karistada neid riike, mis panevad küs-, seavad ohtu nii enda riigi tuleviku kui Euroopa konkurentsivõime tuleviku ma sooviksin, et te mõtleksite selle küsimuse peale. kui me vaatame, millised, äh, milline on õigusloomiline tegevus selles, mis puudutab pankasid või kindlustusagentuure, äh, ja nõutakse oma vahendite olemasolemist. aga samas äh, antakse võimalus oma vahendeid olema antakse võimalus erinevalt eh, oma vahendite kasutusele võtmiseks eh, või nende loomiseks eh, vastavalt siis finantsüksusele. ja see puudutab ka kapitaliseerimisküsimusi. meil on tegelikult väga põhimõttelise aruteluga tegu. stabiilsuse arengupakti praegu reformitakse ja me peame mõtlema ka Euroopa Liidu eelarve finantsperspektiivide peale eh, uueks eelarveperioodiks. me oleme kõik selle eh, pärast ju mures ning härra Maistad ütles selle kohta, andis selle kohta edasi väga olulise sõnumi. Te rääkisite kangi efektist. Eh, Euroopa Liidu üks poliitika on olnud väga oluline, see on ühtsuspoliitika, sest EU e Euroopa Liidu toetusi kasutatakse ikka paremini ära just nimelt piirkondades ning oleks väga oluline, et see eh, efekt eh, aitaks investeeringuid eh, tõhustada ja aitaks meil ühtlasi paremini läbi viia läbirääkimisi uue finantsperioodi kohta. esimees võtab mul kohe sõna ära, ma ütlen ainult ühe lause veel kõikides liikmesriikides eh, kavatsevad valitsused teile öelda, et eh, võttes arvesse meie eelarve piiranguid, ei saa ma suurendada Euroopa